daamid ja härrad, jätkame oma istungit ning alustame siis äh, esimehe teadaannetega. räägiksin teile sellest, mis toimus koordinaatorite koosolekul. kõigepealt äh, me arutasime läbirääkimis Äh, mandaati Sergiani raporti osas, see puudutab siis esimese raudteepaketi ümbersõnastamist. koordinaatorid otsustasid end proua Sergiani ja variraportöör äh, saavad läbirääkimismandaadi selleks, et äh, pidada siis maad kuulavaid kõnelusi selleks, et siis menetlus eda-, edukalt lõpule viia ning mitteametlik kolmepoolne kohtumine algab siis äh, parlamendi esimesele lugemisele tuginedes niimoodi, et äh, variraportöörid on ka kaasatud ning raportöör annab siis äh, koordinaatoritele regulaarselt aru läbirääkimiste käigust. raportööride ja arvamuse koostajate nimetamise osas pärast neid langetati siis järgmised otsused Äh, direktiiv üks kuus kuus äh, aastast kaks tuhat kuus, äh, selle direktiivi muutmine, direktiiv käsitleb juhilubasid, niisiis, ja seda siis professionaalsetele auto, kutselistele autojuhtidele, mitte tavalistele juhtidele ning otsustati, et esimees saab selle raporti või esimees nimetab raportööri ning siis meie otsustasime aseesimeestega, et proua Tikau saab selle raporti, sellepärast et see on seotud tema sõidumeerikute raportiga. Eurokontrolli ja Euroopa Liidu vaheline kokkulepe, jälle tegemist on rotatsiooniga fraktsioonide vahel ning see raport läheb siis kuue fraktsioonile arvamuste osas toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalsele koostööle. tegemist on siis arvamusega, jällegi kasutame rotatsiooni. ja kuue on siis äh, see fraktsioon, kes selle arvamuse endale saab. Äh, üle Euroopa Euroopaline energiainfrastruktuur äh,, otsuse üks kolm kuus neli tühistamine ja jällegi rotatsiooni korras ja muide, et, et ja muide, kui äh, siin äh, siis äh, fraktsioon ei taha seda raportit, siis, siis saab selle keegi teine. nii nüüd järgmine arvamus, mis puudutab äh, konkurentsi ja innovatsiooni raamprogrammi ja ühenduse rahalist abi äh, üle-euroopaliste transpordi- ja energiavõrkude osas, siis Rahvapartei nimetab siin siis raportööri. ja nüüd dokumendid, mida infoks saite me otsustasime, et me ei otsusta midagi komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta raporti kohta ühiste reegliste rakendamise vallas tsiviillennunduse julgeoleku osas. samuti komisjoni teatis, mis puudutab lennunduse ohutusjuhtimissüsteemi loomise ning samuti leiti, et ei ole vaja midagi teha teatise osas mis puudutab integreeritud Euroopa infrastruktuuride kasvupaketti, sellepärast et äh, Connecting Europe Facility juba hõlmab seda ning mis nüüd puudutab teatist, mille me saime komisjonilt ühtse taeva õigusaktide rakendamise kohta, koordinaatorid leppisid põhimõtteliselt kokku algatusraporti koostamise selles küsimuses, seda arutatakse järgmisel koordinaatorite kohtumisel, siis otsustatakse, kes seda teeb ja kas, kui, kui mõni fraktsioon tahab seda raportit endale, siis me otsustame selle järgmisel koordinaatorite koosolekul. nüüd muud arvamused Kyoto eesmärgid, siin me otsustasime mitte midagi teha siis teatis, mis puudutab äh, pilootprojekti, äh, projekti võlakirjade algatuse osas otsustasime jällegi, et me ei tee midagi, sest me tahaksime, et projekti võlakirjad oleksid seotud äh, punktiga number viis, milles me otsustasime siis koostada arvamuse nii et, et me otsustasime, et me võime nende kahe asja põhjal ühe arvamuse koostada. nüüd komisjoni teatis, mis puudutab äh, innovatiivset rahastamist ähm, ja jällegi siin otsustati, et me midagi ei tee, arvamust ei koosta. ja mul on veel neli arvamust, millest pean teile aru andma. niisiis ähm, teatis, mis puudutab laienemisstrateegiat, jällegi arvamust ei koostata. teatis, mis puudutab Serbia liitumistaotlust, jällegi arvamust ei koostata. teatis, mis puudutab eh, tugevamat reageerimist narkootikumidele Euroopa tasandil jällegi arvamust ei kooda, koostata ning teatis, mis puudutab loomade kaitset transpordi käigus Äh, koordinaatorid otsustasid oodata ära, mida põllumajanduskomisjon otsustab ning meie seisukoht on, et kui põllumajanduskomisjon selles äh, rap-, osas raporti koostab, siis transpordikomisjon koostab arvamuse. ning lõpetuseks äh, Connecting Europe Facility osas koordinaatoreid informe-, informeeriti sellest, kuhu siis komisjoni ettepanekuga on jõutud nüüd, mis puudutab komiteede menetlust, siis härra Elka Troi teatas äh, koordinaatoritele, äh, kuidas on seis praegu nende dokumentidega, mis ei ole äh, vastuolusid põhjustanud ning veoautojuhtidele ohutute parkimiskohtade teemaline ekspertide kohtumine toimus novembris ja info selle kohtumise kohta edastatakse teile, sest ma tean, et mõned liikmed on sellest huvitatud nüüd muudes osas me rääkisime eh, Antwerpis toimuvate üleeuroopaliste transpordivõrgustike päevadest. Eh, koordinaatorid on sinna siis kutsutud ja nad saavad ka kolm minutit kõneaega ning me leppisime kokku, et me edastame sellise ühtse sõnumi, et me tõesti kõik räägime ühtedest ja samadest asjadest, kui me nõukoguga siis Antwerpenis sellest räägime Malcolm Harbour, äh, äh, siis äh, IMCO komisjoni esimees saatis meile kirja ning me vastasime siis positiivselt härra Harbouri kutsele, mis selles kirjas oli ning me koostame siin siis arvamuse kahel teemal. nimelt autode piiriülene registreerimine ning teine nendest teemadest on reisijate õigused siis arutasid äh, me koordinaatorid ka härra Van Daleni ettepanekut, mis puudutab suulist küsimust piraatluse kohta. Äh, ma pean siin siis silmas piraatlust merel ning Nad leppisid kokku, et esitatakse suuline küsimus, millele järgneb siis arutelu piraatluse teemal. me palusime, et sekretäriaat teeks härra Vandaleniga koostööd, nii et, et see küsimus muutuks lühemaks, nii et, et, et oleks ette nähtud reeglite pikkune ning arvestame ka selle resolutsiooniga, mille parlament kahe tuhande üheksandal aastal piraatluse teemal vastu võttis Ameerika Kaubanduskoda äh, on siis äh, kutsunud koordinaatoreid külla ning me äh, üritame siis panna paika kuupäevad, kus me minna saame. koordinaatorid on põhimõtteliselt selle külaskäiguga nõus, nii et, et asi on praegu lihtsalt ajakavas ja kuupäevades. infoks teile veel nii palju, et me saatsime kirja eesistujamaale Poolale kosmosepoliitika teemal. ja pöörasime siis tähelepanu just kosmosepoliitika transpordi aspektidele selles kirjas. koordinaatorid soovitasid, et üheksateistkümnendal, kahekümnendal ja kahekümne esimesel detsembril toimuvate istungite korral, et ärme teeme istungeid kahekümne esimesel detsembril, seega istung toimub ainult üheksateistkümnendal ja kahekümnendal detsembril, see oleks siis ülevaade sellest, mis toimus koordinaatorite kohtumisel, kas kellelgi on küsimusi? kui ei, siis ähm, Äh, te olete kõigega nõus, mis koordinaatorite kohtumisel toimus, suur aitäh! ja järgmise päevakorrapunktina on meil kaupade autovedu käsitlevad statistilised aruanded, tegemist on minu raportiga ja ma tean, et te kõik ootate hääletust ja viimane asi, mida te tahate, on kuulata neli tundi ettekannet statistikast. aga me siiski peame selle ära tegema. ja tahaksin teile rääkida siis läbirääkimiste tulemustest, mis meil oli nõukoguga. me saavutasime nõukoguga ja komisjoniga kokkuleppe kompromissteksti osas ja äh, liikmed leiavad selle teksti siis oma dokumentide hulgas. aga kõige olulisem selle kokkuleppe Äh, juures kõige olulisem on üks delegeeritud akt ja üks rakendusakt ning komisjoni ettepaneku eesmärk oli siis äh, viia komiteede menetlus vastavusse Lissaboni lepingu sätetega ja me leidsime siis äh, kompromissi volituste ulatuste osas, nende volituste osas, mis siis komisjonile delegeeritakse et kaitsta ühelt poolt siis seadusandjate õigusi ja teisalt tagada siis ka paindlikkus see on kooskõlas ähm, siis nende eesmärkidega, mida transpordikomisjon ja parlament on alati taotlenud, kui jutt on delegeeritud aktidest. nüüd, mis puudutab nüüd äh, äh, sõidumeerikuid ja heitmete vähendamist, siis äh, me leppisime kokku, et komisjon annab meile aru määruse äh, kohaldamise kohta aasta kaks tuhat neliteist lõpuks ning samuti hindab komisjon siis äh, ka teisi selle teemaga seotud projekte, näiteks äh, maanteetranspordisektorist tulevaid heitmeid ning kui vaja, siis viib sisse vajalikud muudatused, siis mis puudutab tulemuste avalikustamist, siis komisjon või vabandust, nõukogu oli nõus meie ettepanekuga ja Maltale anti siis erand ja selle erandi puhul siis on arvestatud Malta geograafilist eru, eripära mis puudutab nüüd, kui äh, Maltas registreeritud sõidukite arv jõuab sajani, siis hakkab see määrus kehtima ka Malta kohta. nüüd arut-, aruteludel variraportööridega, variraportöörid toetasid ülekaalukalt seda kompromissi ning kuna transpordikomisjoni eesmärk ja meie muudatuste ees, muudatused on leidnud kajastamist lõpptekstis, siis minu ettepanek on, et me toetame äh, siis äh, seda äh, õigusakti, tahaksin tänada variraportööre koostöö eest ning äh, ütlen teile nii palju, et kompromisstekst esitatakse siis transpordikomisjoni muudatusettepanekuga täiskogul ja see läheb hääletusele siis esimesel detsembril Brüsselis toimuval minitäiskogul. kas kellelgi on küsimusi? proua Lichtenberger, palun. aitäh selle suure töö eest, mida sa selle teemaga oled teinud tegemist on tõesti haruldase näitega selle kohta, et me võime Eh, midagi ikkagi saavutada, sest tavaliselt nõukogu lükkab tagasi kõik, mis parlament välja pakub. suur aitäh! suur aitäh, nagu ma ütlesin, meil toimusid väga pikad arutelud nõukoguga ja ka variraportöörid andsid oma panuse, nii et, et tegemist oli väga hea meeskonnatööga. niisiis, kõik on selle ülevaatega rahul, suur aitäh! ja nüüd läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde ja selleks on hääletus niisiis ma küsin, kas kõigil on oma hääletuskaardid kaasas, olete te need masinasse jõudnud panna? kui jaa, siis ähm, kontrollime, vaatame, kas hääletusmasinad töötavad, hääletus on alanud. ning meil on vaja lugeda Rahvapartei liikmed üle. kas kõik on hääletanud? oot-oot-oot, ootame proua Meissner, paneb ka oma kaardi hääletusmasinasse. kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud? kas, kas Rahvaparteil ei olegi ühte saadikut ülearu? täname härra Kroshi eh, selle eest, et, et ta on hoolitsenud, et Rahvapartei ka nüüd korralikult hääletab, nii et, et suur aitäh! Right. First of all. kõigepealt. Eh, Simsoni raport eh, Euroopa Liidu rahvusvahelise tsiviillennunduse ja organisatsiooni vahelise koostöömemorandumi sõlmimine, lõpphääletus. hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ühehäälselt. järgmisena hääletusnimekiri Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava konkurentsivõimelise ressursi tõhusa transpordisüsteemi suunas. härra Grossi raport, enne kui ma hääletama asume, tahan ma teile mainida, et Äh, osades tekstides on olnud tõlkevead, äh, millest eile räägiti. me kindlasti kontrollime üle need muudatusettepanekud ja lähtume algsest äh, keeleversioonist nende muudatusettepanekute puhul. selline on tavamenetlus. kuid ma tahtsin üle kinnitada nendele inimestele, kuna eile tõstatati küsimusi selles osas. kolleegid, palun kannatust kui mõned kompromissid langevad ära, siis me peame kiiresti üle vaatama, milline on järgmine muudatusettepanek hääletamiseks. alustame kompromissist üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? järgmisena nelikümmend. ma vabandan, ütleb esimees me hääletame neljakümnendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena nelikümmend üheksa, proua Debakeri, härra Debakeri, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, neljakümne neljandat muudatusettepanekut, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, viis kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kuuskümmend kaks, härra Kantšiani muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? kontrollime kuuekümne kolmandat, hääletus algab kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend kuus järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis on tagasi võetud, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks järgmisena härra Vandalenilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa. ei, see langeb ära. seitsekümmend kaheksa, ainult kustutatud osa langeb ära, me peame ülejäänud teksti osa üle hääletama. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sama ka kaheksakümnenda puhul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist on järgmine proua Ajala Senderilt. oodake üks hetk. ma palusin raportööri härra Gröschilt vastata, sest tegemist on muudatusettepanekust, mis koos, puudutab ainult ühte punkti ja seda logistikat äh, logistika vormid, kuid eile härra Grosch ütles, et seda kompromissi ja muudatusettepanek ei hõlma. ja tundub, et ta ei ole nõus sellega. ma tahan teile meenutada, et ma nõustun eile tehtud kommentaariga, kuid logistika tähtsus on suur ja ma palun, komisjon jätkab arutelu sellel teemal, sest äh, Foorumil saavutati häid tulemusi ma ei taha laskuda arutelu muudatusettepaneku üle, kuid me hääletame saja viieteistkümnendat muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kontrollime saja viieteistkümnendat. härra Grosch, enne kui me kontrollime, härra Grosch soovib sõna. lühidalt. peame kinni meile esitatud hääletusnimekirjast, võib-olla me hiljem konsulteerime proua Ayala Senderiga seda enne täiskogu, kuid me peame hääletama, et lahendada see probleem. hääletame siis. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud igal juhul kuid te peate omavahel läbi arutama enne täiskogu. järgmisena sada seitseteist osade kaupa kahes osas, esimene osa kuni sõnadeni security of energy supply, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa ülejäänud osa tekstist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapoolt tagasi lükatud. kontrollime seda, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kümme. Matjõe, palun kommentaarid esitati mitte mikrofoni. minu jaoks oli tulemus selge ja ma kuulutasin selle välja, sellega on asi lõppenud. kompromiss kümme. muidu me hakkame igasuguseid asju uuesti kontrollima. kompromiss kümme osade kaupa, esimene osakonna sõnadeni European added value, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, ülejäänud osa tekstist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ma arvan, et nüüd hakkame hääletama kompromissi üksteist. poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. järgmisena sada kolmkümmend üks härra Ertugilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm Proodi Kault, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa härra Bradburnilt poolt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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle saja neljakümne neljandat, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, segane tulemus, hääletus algab saja viiekümnenda muudatusettepaneku üle. mulle tundus, et see on tagasi lükatud, kuid äh, tekkis väike segadus minu öö, äh, äh, ridades. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle saja viiekümne kuuendad, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend järgmisena. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist härra Tremosalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, kaks härra Kraamerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kahekümne kolmandat kompromissi hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa, Mattiu Kaspoleni, kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks, kakssada kuuskümmend, kontroll, hääletame uuesti, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahesaja kuuekümne esimest, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli neljas osas. Taane üks, Taane kaks, Taane neli ja ülejäänud osa. alustame esimesest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Taane kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Taane neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ülejäänud osa tekstist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kakssada kuuskümmend neli härra Bradfordilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa. esimene osa sellest muudatusettepanekust, kuna sõnadeni safety objectives on tagasi võetud, hääletame muudatusettepaneku ülejäänud osa üle. kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks seitse kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks seitse kolm ja kaks seitse neli on ära langenud, kaks kaheksa neli järgmisena, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda. tundub, et hakkate väsima, kakssada kaheksakümmend kaheksa, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kolmsada osade kaupa, esimene osa sõnadeni Footprint of Transport and Logistics Operations, teine osa, ülejäänud osa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist osa muudatusettepanekust kolmsada, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. teine osa on samuti vastu võetud kolmsada kolm proua Bilbaolt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuus proua Vilsilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus A, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kompromiss kakskümmend kuus B kakskümmend kuus B, kes on poolt? kontrollime, hääletus algab. kakskümmend kuus B. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuhu edasi? kolmsada kuus järgmisena vabandust, kakssada nelikümmend kuus, kolmsada nelikümmend kuus, see puudutab sadamateenuseid minu minu soovitaku kakskümmend kuus B-d ei võetud vastu, peame järgmisena hääletama kolmsada nelikümmend kuus, kolmsada nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa ja nelikümmend üheksa, äh, mis puudutavad selle taande kustutamist. seega kolmsada nelikümmend kuus. seega me peame kõigepealt kustutamise muudatusettepanekut hääletama. ma ostsin nüüd kolmesaja neljakümne kuuendat minu hääletusnimekirjas, ütleb esimees kolmsada nelikümmend kuus kolleegid. kas kõigil on selge, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle, mulle tundub, et on vastu võetud, kuid see on tähtis, seetõttu hääletame kolmsada nelja, kolmesaja neljakümne kuuendat. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd läheme muudatusettepaneku kolm null üheksa juurde härra Õgieselt, lõige kuusteist, Tane üks, kolmsada üheksa. härra Õgiuse muudatused, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada viisteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend härra Jürtugilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaks proua Bilbaolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud mul on küsimus. Higinsi muudatusettepanek kolmsada viiskümmend üks, ei hääletanud seda. kuna äh, kakskümmend kuus B lükati tagasi, siis me hääletasime kolmsada üheksat, mis kustutab kõik. kui kolmsada üheksa võeti vastu, siis kõik langeb ära. suur tänu selle selgituse eest. ei ole sugugi lihtne aru saada sellest kolm, kaks, kaks lükati tagasi, järgmisena kolmsada kakskümmend üheksa, suuline muudatusettepanek ja tekst on, on eraldi taandena parempoolses tulbas. kas kõigil on selge, vastuväiteid ei ole sellele, hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaks, jällegi suuline muudatusettepanek, sõnad allowing the principle of ecobonuses for ja nii edasi, härra Kantšanilt, kellelgi on vastuväiteid, ei ole, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolm, neli, kaks, suuline muudatusettepanek, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kuna hääled jagunesid võrdselt kolmsada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kuus juba hääletasime. kompromiss kakskümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kolmsada seitsekümmend kolm härra Krammerilt ja teistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üks äh, langeb ära, kuna kompromiss viisteist kiideti heaks. kompromiss kakskümmend kaheksa järgmisena, kes on poolt, see on suulise muudatusettepanekuga mida taotlesid rohelised neljandast taandes. kas kõigil on see suline muudatusettepanek ees kirjalikult, kas on vastuväiteid, ei ole, kes on poolt? koos suulise muudatusettepanekuga. alustame uuesti. kompromiss kakskümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kolmsada kaheksakümmend kuus. kes on poolt? kolm, kaheksa, kuus. lõige kaheksateist, esimene taane, kas kõik leidsid üles? rohelised valmis ma tean, et see on keeruline. kolmsada kaheksakümmend kuus proua Bilbaolt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. järgmisena kolm üheksa kaheksa. ja nelisada kaks identset, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nelisada, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nelisada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolm poolt, nelisada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda kontrollime neljasaja seitsmendat, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. protokoll nelisada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljasaja kaheteistkümnendat. hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. volitus üheksa, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatus kuus osade kaupa, kahes osas, esimene osa sõnadeni for decision making within this field, teine osa ülejäänud osa tekstist. muudatus kuus, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, põhjenduspunkt B härra Tremosalt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist proua Bilbaolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist osade kaupa kahes osas, esimene osa sõnadeni kuni sõnadeni EU regions'st, teine osa ülejäänud tekstist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. üheksateist härra Kohilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis järgmisena poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa on tagasi võetud, kolmkümmend langeb ära ja nüüd jõuame keskkonnakomisjoni muudatusettepanekute juurde Äh, õnneks suurem osa nendest on ära langenud. mina seda ei öelnud, nii et palun ärge sellest äh, keskkonnakomisjoni teavitage. Nad juba arvavad, et ma olen niikuinii halb. kõigepealt NV kolm. Äh, see on uus lõige kaks A. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. NB4 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena läheme NB7, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NB8 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmisena. minu arvates äh, lõige kakskümmend kuus, kas pole nii? kakskümmend kaks langeb ära saja kuuekümnenda tõttu. lõige kakskümmend kuus. hääletame kui uut lõiget neli A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa NV kakskümmend kaheksa järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena tööstuskomisjoni ITRE. ITRE kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ITRE kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena ITRE kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regionaalarengu komisjon Regi kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi seitse, ma vabandan, regi neli, regi neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd regi seitse. me peame hääletama regi kuuendat, kuna kakssada kuuskümmend üks ei lükata tagasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime regi kuuendat hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. regi seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend neli poolt, viis vastu, kaks erapooletut. õnnitlused härra Grossile. Right, next. nii, järgmine okay.. Right, we now go on to the PNR. Läheme edasi broneeringu info arvamuse juurde. proua Lichtenbergerilt kaks muudatusettepanekut on tagasi võetud, nimelt kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kolm võeti viimasel hetkel tagasi. Need kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kolm on tagasi võetud ja on lahkunud meie hulgast. muudatusettepanek seitse see on kooskõlas kaheksa ja kahega, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks terrorismirünnakud ja äh, rasked äh, kuriteod, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud jah, kontrollime, hääletus on alanud. ma tean, ma kardan, et siin, siin ei toeta sind väga palju. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus viieteistkümne vastu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek seitse ja kuuskümmend üks, sest nad on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võime kontrollida muudatusettepanekuid seitse ja kuuskümmend üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. kuuskümmend kaks härra Bradbornilt, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuid kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jah, vastu võetud. ja nii need asjad ei käi järgmiseks kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga. kas kõik on sellega nõus, poolt, vastu, erapooletu? kas võiksime kontrollida ka seda kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga hääletus on alanud? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud samuti vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kaheksa, kuuskümmend üheksa, sest nad on identsed. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud? nii et nüüd läheme seitsmekümne ühe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kaks F. see on see tõukemeetod, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nii et me tõukame, mitte ei tõmba. järgmiseks seitsekümmend üheksa proua Tõrve Irakilt, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek viisteist, kus on proportsionaalsuse põhimõte, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd kompromiss artikli kaks osas, lõige üks, mis puudutab raskeid piiriüleseid kuritegusid, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend seie proua Tsikault, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa, raportöörilt poolt, vastu, erapooletu kontrollime muudatusettepanek üheksa, ma arvan, et see on tagasi lükatud, kuid kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? rahvaparteil on üks hääl üle, Mattiöö, tehke midagi. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. üheksakümmend, üheksakümmend üks. hääletame nüüd nende vastas, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kuus ja üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kui soovite kontrollida, jah, kontrollime üheksakümmend kuus ja üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. liberaalid, sotsiaalid äh, koos, sellest lähtudes siis, kas kõik on hääletanud kakskümmend kaks kahekümne vastu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, danger in delay see puudutab raudtee ja õhutransporti. kes on poolt? vastu? erapooletu? ma arvan, et vastu võetud, kuid jällegi kontrollime. hääletus on alanud, kompromissettepanek neli, danger in delay. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud sada ja sada üks. kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime, ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime sadat ja sada ühte. hääletus on alanud. üheksakümmend kaheksa langes ära, sellepärast et kompromissettepanek neli võeti vastu jällegi Rahvaparteil Matjöö üks üle. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek kuus. meil on osade kaupa hääletus lõike kolm üle, sest seda on nõudnud ETSR fraktsioon ja siis ülejäänud. kõigepealt lõige kolm, kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd ülejäänud, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd järgmiseks sada neliteist ja sada seitseteist. kes on poolt, vastu? kontrollime sada neliteist ja sada seitseteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd läheme saja viieteistkümne juurde. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuusteist on keeleline, nii et seda pole vaja hääletada. järgmiseks raportöörilt äh, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. järgmiseks sada kolmkümmend kaheksa härra Pirkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kolm ja sada nelikümmend neli on järgmised, nad on ühesugused, kes on poolt vastu, erapooletu. kas võiksime kontrollida sada nelikümmend kolm ja sada nelikümmend nelja, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmiseks kolmteist, neliteist plokis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd sada viiskümmend, ma arvan, härra Martšinkevitšilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, täiesti selgelt tagasi lükatud, sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. proua Tsikault kolmas osa, sellepärast et kolmas osa langes just ära, nii et ilma kolmanda osata, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud hästi, kontrollime, proua Tsikau, muudatusettepanek sada viiskümmend kolm ilma kolmanda osata, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks viimane osa saja viiekümne kahest ja saja viiekümne neljast on ühesugused, nii et me peame viimast osa hääletama, at the latest, at the end. tegemist on lisandusega muudatusettepanekule viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu see on vastu võetud. ma näen, et äh, käed ei tõuse enam, sest väsimus on võtnud äh, maad. nüüd sada viiskümmend üheksa viimane osa, sest see langes ära, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend seitse ilma viimase osata sest see langeb ära, kuna sada viiskümmend viis võeti vastu, nii et sada viiskümmend kaheksa härra Martšinkevitšilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümm-, ei vabandust, kuusteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuus, see oli kuusteist, nüüd sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend neli, mis on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd artikkel üksteist lõige neli, sada kuuskümmend seitse, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend osade kaupa, esimene osa kuni broneeringuinfo andmete, esimene osa kuni broneeringuinfo andmeteni, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võiksime seda kontrollida, esimene osa saja seitsmekümnest, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa, kas teise osa üle on mõtet hääletada, jah, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks sada seitsekümmend üks härra Schmidtilt, sest esimene osa langes ära, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, taga, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli, sada seitsekümmend kuus, nad on ühesugused, kuid osade kaupa hääletus esimeses osas, kus kustutatakse osa kuni artiklini kuus on kogutud, nii et see on, tegemist on kustutusega, kes on poolt vastu, erapooletu. kas võiksime kontrollida seda, palun, esimene osa saja seitsmekümne kolmest ja nii edasi, kes on poolt? vabandust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa sada seitsekümmend kolm, teine osa jällegi kustutus kuni kaks aastat ja nii edasi, artikkel kuus kogutud. nii et teise osa kustutus, kes on poolt? vastu. erapooletu. kontrollime, sest ma ei tea, mida praegu Rahvapartei teeb. hääletus on alanud see võetakse kindlasti vastu, aga no hääletame, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, jällegi kustutus, liikmesriigid peavad tagama ja jällegi kuni artiklini kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend viis langeb seega ära, eks. kas me võtsime saja seitsmekümne kolme teise osa vastu? jah, tegime. sada seitsekümmend kolm teine osa on vastu võetud, siis see langeb ära. nüüd sada seitsekümmend seitse. kontrollisin lihtsalt, kas sada seitsekümmend viis langeb ära ja meile tundub, et langeb sada seitsekümmend seitse ja seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu ja erapooletu. vastu võetud. kaheksateist raportöörit, kes on poolt vastu, erapooletu. kontrollime kaheksateist raportöörilt, hääletus on alanud. Everybody voted. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? It's rejected, tide vote. see on tagasi lükatud, sada kakskümmend, sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu selgelt tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks, sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime sada kaheksakümmend kahte, sada kaheksakümmend kolme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend neli, sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kas sada üheksakümmend ja sada üheksakümmend üks on lähedalt selle poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, sada üheksakümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus, kas see langeb ära? ei, sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa, kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üks ja kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kakssada ühte ja kakssada kahte, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss lisa punkti kaksteist osas. selle üle tuleb hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuus ja kakssada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võiksime kontrollida kakssada kuut ja kakssada seitset, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kaheksa ja kakssada üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kümme, kakssada üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaksteist, kakssada kolmteist, kes on poolt? vastu erapooletu tagasi lükatud kakssada neliteist, kakssada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite, kakssada neliteist, kakssada viisteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuus, kakssada seitse, kakssada kuusteist, kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu kontrollime kakssada kuusteist, kakssada seitseteist, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksateist, kakssada üheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletu, kontrollime kakssada kaheksateist, kakssada üheksateist, tundub, et tulemus on küll sama, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jah, tulemus on sama, tagasi lükatud. napilt üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. muudatusettepanek üheksateist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? jah, tõesti väga selge tulemus. ma tean, et see võtab palju aega, kuid tehkem asja lihtsamaks, tõstkem käed kõrgele mida hääletame järgmiselt? kakskümmend härra Schmidtilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks, poolt, vastu, erapooletu. kontrollime muudatusettepanekut üks, mulle tundub, et see on vastu võetud kui hääletus on alanud, muudatusettepanek üks raportöörilt, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek eh, R üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võiksime kontrollida kahtekümmet seitse ja kahtekümmet kaheksat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kakskümmend üheksa järgmiseks härra Rikeelt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, kas võiksime kontrollida kolmekümmend neli, härra Schmidtilt hääletus on alanud, kolmkümmend neli. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. kolmkümmend viis härra De Grandeselt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletu vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek R viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks järgmiseks. peaaegu oleme lõpule jõudmas, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas võiksime kontrollida neljakümmet viis, palun, härra Schmidtilt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. neli, poolt. vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ma teen ähm, edasi, et ettepanekud lähme edasi, viis, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa ja viiskümmend, mis on ühesugused. viis, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis, viiskümmend seitse on ühesugused poolt, vastu, erapooletu kas võiksime kontrollida viitekümmet viit ja viitekümmet seitset, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli. kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõplik hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, viisteist vastu, üks erapooletu, see arvamus on vastu võetud, palju õnne proua Lichtenbergerile, hästi tehtud töö väga keerulises küsimuses järgmiseks proua Vilsi arvamus energiatoodete ja elektrienergia maksustamise osas. alustame muudatusettepanekuga üksteist härra Kohilt. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakskümmend seitse poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kontrollime kahekümne seitsmendat proua Dekault, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. võtame teadmiseks, et härra Kramme tahtis hääletada vastu. kakskümmend kaheksa järgmisena härra Rikelt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend langeb ära, kakskümmend üheksa langeb ära, kolmkümmend üks langeb ära, järgmisena muudatusettepanek viis raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. proua Vils. vaadates muudatusettepanekut viis, tahaksin, et muudatusettepanekud kuus, seitse ja kaheksa, ma võtaksin need tagasi ja kustutused neljandas ja kümnendas muudatusettepanekus tahaksin ka tagasi võtta Wells, so you know. suur tänu, proua Wells, seega te võtsite tagasi muudatusettepaneku kuus, seitse ja kaheksa. ja samuti võtate tagasi eh, kustutatud osa neljandast ja kümnendast ja siis me toetasime neljandat muudatusettepanekut, see on kõige viimane nimekirjas. suur tänu teile, järgmisena hääletame kolmekümne neljandat poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud,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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu. kontrollime neljateistkümnendat proua Düranilt. palun, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist langeb ära, kompromissi töötab kaheksateist harjalik keelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist langeb ära me peame kahekümnendat hääletama, et selle teist osa teine osa langeb ära, hääletame esimest osa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli tehnilise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis langeb ära, neli, kustutamine jääb välja, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõpphääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. arvamus on heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, üheksa vastu, üks erapooletu. õnnetused proua Vilsile. hästi, kolleegid, sellega me oleme hääletamise lõpetanud We have a little bit Savisaar. Äh, proua Savisaar, äh, me oleme küll ajakavast ees, aga kas te olete valmis oma raportiga algust tegema? kolleegid, ma teen ettepaneku, et kolleegid, minu ettepanek on, et me arutame nüüd proua Savisaare raportit ja siis äh, jõuame ka äh, jätkusuutliku liikuvuse teemalise uuringuni. ja see algab meil alles kolmveerand kaksteist, nii et, et praegu, kui nõus olete, alustame proua Savisaare raporti arutlust. Also I think if we can have a, if the ushers can ja kui keegi uuriks välja ka, mis meie teega on juhtunud miks tee ei ole siia jõudnud? If you are leaving, can you leave now? niisiis, kes soovib lahkuda, palun tehke seda vaikselt ja korralikult. Michael. okei okay., next item on the agenda niisiis, järgmine päevakorrapunkt on laevakütuste väävlisisaldus. proua Savisaare arvamuse eelnõu ja teil on sõna. lugupeetud eh, juhataja, head kolleegid arvamuse projekt, eh, mille me anname Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse Komisjonile seoses laevakütuse väävlisisaldust reguleeriva direktiivi muutmisega, omab ka märkimisväärset mõju Euroopa transpordile ja seda mitte ainult meretranspordile kõigepealt soovin teile meenutada, et olenemata sellest, millise tulemuseni meie ja ENVI komisjon oma aruandes, aruteludes jõuab, jääb kehtima siiski kahe tuhande kaheksandal aastal IMO-s ühehäälselt kokku lepitud regulatsioon. ehkki tänaseks juba kolm aastat tagasi lepiti kokku, et väävliheite kontrollipiirkondades ja teistel meredel kehtestatakse laevakütuse väävlisisaldusele piirmääralt mm, järgnevalt meenutan teile IMO standard näeb ette, et sekaalades on eh, väävlikütuse, on laevakütuse väävlisisalduse protsent üks koma null alates aastast kaks tuhat kümme ja alates aastast kaks tuhat viisteist null koma üks protsenti. ja praegu näeb EU, EU standard ette alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa üks koma viis protsenti väävlisisaldust ja väljaspool siis väävlikontrolli alasid, segaalasid globaalne standard on äh, aastast äh, alates kaks tuhat kaksteist kolm koma viis protsenti, meenutan, et enne oli selleks neli koma viis protsenti. ja alates aastast kaks tuhat kakskümmend null koma viis protsenti. E, e, Euroopa Liidu siseselt on, on see standard reguleerimata ja võimalus on ka, et ala, et see edasi lükata aastani kaks tuhat viisteist, sõltuvalt sellest, kui kaks tuhat kaheksateist IMO teeb järelkontrolli või läbivaatuse, et siis see laevakütuse väävlisisaldus, null koma viie protsendiline väävlisisaldus väljaspool seeka alasid võib siis täitmise tähtaeg nihkuda aastasse kakskümmend kakskümmend viis. juhul, kui Euroopa Liit ei muuda Euroopa Ühenduse direktiivi 1999-32, siis jääb kehtima kahed erinevad reeglid, milles tegelikult liikmesriigid peavad järgima siiski IMO ettekirjutusi. Põhjusi, miks seda direktiivi muuta ja madalamaid väävlisisalduse piirmäärasid kehtestada, on mitmeid. Esiteks, kui laevade tekitatud väävlioksiidide heitkoguseid ei vähendata, ületab nende kogumaht Euroopa Liidu merealadel sel kümnendil Euroopa Liidu maismaal tekkivate väävlioksiidide heitkoguste mahu. viimane on vähenenud üheksakümne protsendi võrra võrreldes tipptasemega ja seitsekümmend kaks prots-, seitsmekümne kahe protsendi võrra ajavahemikus tuhat üheksasada üheksakümmend kuni kaks tuhat kaheksa teiseks, laevade heitkoguste piiramine aitab mitmetes liikmesriikides täita õhukvaliteedi norme. väävel ja lämmastikoksiidide mõju teki-, mõjul tekivad atmosfääri tervist kahjustavad sekundaarsed tahked osakesed, mistõttu laevade tekitatud õhusaaste põhjustab Euroopas hinnanguliselt kuni viiskümmend tuhat enneaegset surmajuhtumit aastas kolmandaks vajalik on kogu Euroopa meresid hõlmavad piirmäärade kehtestamist, et tagada aus ja võrdne konkurents ning vältida eri piirkondades tegutsevate laevafirmade ebavõrdset kohtlemist. istub kõik on nad, hm? istub kõik on nad, känesõrg, okei nüüd arvamuse projektist lähemalt. pean tõdema, et antud valdkonna vastu on erinevatel huvigruppidel olnud märkimisväärselt suur huvi ning olen jõudnud ka enamuste soovijatega kohtuda kahjuks ei eksisteeri siin ühte ja lihtsat lahendit, mistõttu olen püüdnud leida tasakaalustatud lahendid, mis võiks meid viia soovitud tulemusteni. leian, et Euroopa Liit ja liikmesmaad peaksid võtma eeskuju USA-st ja Kanadast, kes ühiselt kehtestasid sekka piirkonna kogu oma ranniku ääres kahesaja meremiili ulatuses olen selle kohta lisanud punkti ka arvamuse projekti ning märkinud, et komisjon peab julgustama ja toetama liikmesriiki ühtse üleeuroopalise seka loomiseks väga palju on kaheldud kas on aastaks tagatud piisavalt madala väävlisisaldusega kütust ning kas heitgaaside puhastusseadmed on piisavalt arenenud või kas veeldatud maagaasi terminale on selleks ajaks piisavalt rajatud et laevad neid saaks kasutada saan aru et neil kahtlustel on alust ent leian et on viimane aeg kindlalt otsustada ja määratleda mis lähiaastatel antud valdkonnas saama hakkab alates kahe tuhande kaheksanda aasta IMO otsusest pole tänaseks suuri muutusi toimunud ja paljud on ootavalt seisukohal ning soovivad otsustamist veel edasi lükata. usun, et kui kehtestada konkreetsed ja ranged tingimused, siis on meie majandussektoril ja kütusetootjatel kolm aastat aega tegutseda, et tagada nõuete täitmine seetõttu on komisjon pakkunud välja ka mitmeid vahendeid leevendamaks muudatustega kaasnevaid raskusi omalt poolt olen lisanud, et peale kahe, kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ei hakataks kohe karistama neid laevaomanikke, kes on teinud tõsiseid ja siiraid püüdlusi täita kehtivaid normatiive, kuid ei ole seda suutnud seetõttu, et lihtsalt puudub vajalik kütus või et puhastusseadmed ehk need skrubbersid ei tööta veel nii perfektselt, nagu peaks ühe võimaliku lahendina võib kindlasti käsitleda veeldatud maagaasi kasutamist hetkel on tegemist kana ja muna situatsiooniga, kuna sadamad ei julge teha investeeringuid gaasiterminalidesse ning laevad ei kasuta gaasi, kuna see ei ole piisavalt kättesaadav. samas veeldatud maagaasi kasutamisel väävliheiteid peaaegu ei tekigi, mistõttu on tegemist ühe parima lahendusega siiski on vaja täiendada kehtivat õigust, et oleks võimalik tankida reisilaevu LNG-ga sana, samaaegselt, kui reisijad on pardal või tulevalt laevalt ja lähevad laevale nii, et oleks tagatud nende reisijate ohutus. kindlasti tekib palju küsimusi teemal, kuidas neid muudatusi rahastada, arvestades tänast finantsolukorda Euroopas ja liikmesmaades siinkohal on vajalik komisjoni ja liikmesmaade vaheline koostöö, kuna eelkõi-, kuna eelkõige võidavad liikmesmaad läbi enneaegsete surmajuhtumite vähenemise ja keskkonnasäästu nimel. komisjoni hinnangul, hinnal, hinnangul ületab saavutatavate kasulike tervisemõjude rahaline väärtus laevade heitkoguste piiramise kulusid kahe kuni kahekümne viie kordselt. Nende arvestuste kohaselt on tervise paranemisest saadava kasu väärtus rahas kaheksa kuni kuus, kaheksa kuni kuusteist miljardit eurot ning kulud moodustavad null koma kuus kuni kolm koma seitse miljardit eurot. selleks, et tagada suuremat mõju meie inimelude ja keskkonna säästmisel ning suurendada laevafirmade võrdsemat kohtlemist, olen pakkunud välja, et väljaspool sekkaalasid peaks maksimaalne väävlisisaldus laevakütuses olema kaks protsenti juba alates aastast kaks tuhat viisteist ning reisilaevadel null koma viis protsenti alates aastast kaks tuhat viisteist lõpetuseks vajab märkimast asjaolu, et eriti oluline on vältida ja ennetada teistele transpordivahenditele ümbersuunamist, sest kui suureneb maanteedel transporditavate kaupade osakaal, osakaal, läheks see vastuolu Euroopa Liidu kliimamuutuse valdkonna eesmärkidega. maanteetranspordis tekib keskmiselt ühe kilomeetri transporditud tonni kohta seitse korda rohkem heitgaase kui meretranspordis. aitäh ja ootan nüüd kolleegide seisukohti ja kommentaare ja arvamusavaldusi, et saaksime selle teemaga edasi minna. aitäh. suur tänu, härra Savisaar, äh, Rahvapartei nimel härra Kuhn. suur tänu, härra esimees, palju tänu proua Savisaarele, et ta seda väga vastuolulist küsimust äh, nii põhjalikult on vaadanud. meil on selline olukord, et äh, Euroopa Liidu põhjarannikul kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, on see eriline väävli järelevalveala ja see tähendab seda, et kogu Läänemeri, Põhjameri tegelikult kuni Bergenini ka, ka Briti saarte idarannik ja La Manche'i väin, kõik on sinna kaasatud ja proua Savisaar ütles väga õigesti, et see, mis Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ette on kirjutanud, see kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, kehtib kõikidele laevadele ja et ainult null koma üks protsenti võib olla väävlisisaldus. see tähendab seda, et laevadiisel, laevakütus peab olema kõrge kvaliteediga, kuid see kõrgekvaliteedine laevakütus maksab. nii et need null koma üks protsenti, mis on seka aladele ette nähtud, see tähendab seda, et kulud tõusevad pea kuuskümmend protsenti ja suurtel ookeanilaevadel on tegemist väga raske küsimusega. Äh, La Manche'i väinast äh, kuni äh, Soomeni sõita kaks tuhat meremiili ja jääda veel konkurentsivõimeliseks, see kehtib ka Rootsi ja Balti riikide jaoks ja ka tegelikult Saksamaa jaoks, tegemist on väga raske olukorraga just konkurentsi mõttes. ja konkurentsiolukord äh, kogu Euroopa Liidus on selline, et tingimused on erinevad. lõunapoolsetes vetes Euroopa Liidus on äh, määr, määr maksimaalselt null koma viis protsenti. ka terviseküsimus mängib siin väga tähtsat rolli, see on täiesti õige, kuid jaotust, nii nagu mina sellest aru sain, mina ei mõista, kas nüüd tõesti väävlisisalduse tõttu kuuskümmend kuus tuhat inimest rohkem Euroopa Liidus igal aastal ära sureb äh, ja ma olen kuulnud, et teised hinnangud ütlevad, et see on kõigest kaksteist tuhat inimest. proua Savisaar, te ütlesite, et USA ja Kanada on loonud segaalasid ja et need on kakssada meremiili suurused ja neid ei ole veel IMO-s siduvalt paika pandud. kui nüüd Põhjameri ja Läänemeri nüüdseks on juba ka ähm, läbirääkimistes tõstatatud kui segaala, siis ma arvan, et me ei tohiks vanasse kaevu sülitada enne, kui uus kaev valmis on. meil on siin vaja konkurentsitingimusi, mis arvestavad ka olukorraga meie meredel, et ettevõtted jäävad ellu, see on tähtis meil ei ole nüüd vaja midagi, et me hakkaksime nüüd meretransporti uuesti maanteel viima, me oleme alati lähtunud ikkagi sellest, et maanteetransport tuleb viia merele me nõudsime komisjonilt mõjude hinnangut siis, kui me rääkisime integreeritud merenduspoliitikast. me ei ole komisjonilt siiamaani veel mitte midagi kuulnud, meil on vaja ka mõju-uuringu tulemusi. meil on vaja tõesti teada saada, kas tõesti hakatakse nüüd uuesti meretranspordilt minema uuesti maanteetranspordile ja nüüd äh, veeldatud gaasi kasutamine, ma olen ka selle poolt, meil on vaja sadamates ka äh, tanklaid äh, selleks, et vedel gaasi turvaliselt äh, laevadesse tankida ja ma arvan, et on tõesti väga vajalik see, et nüüd need rahvusvahelised mereorganisatsioonid tulevad nõud, et me lükkaksime edasi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks või vähemalt nende rakendamise selleks, et valitseksid võrdsed tingimused. suur tänu, väga palju sõnasoovijaid on. ja ma loodan, et üksteist kakskümmend on uuringu koostajad kohal, nii et arvestage sellega, ütlesin, et väga palju äh, Põhja-Euroopa riikidest on, äh, kuid härra Kumotsakos on kohe ka siin kirjas, kuid kõigepealt siiski sotsiaaldemokraadid. suur tänu, ütleb härra Liberatski. see direktiiv on tõesti väga tähtis ja väga kasulik aga teiselt poolt peame me ka väga selgelt äh, analüüse läbi viima, sellepärast et me teame, et nende sätete rakendamisel on väga suured mõjud ja mitte ainult keskkonnale. on väga tähtis välja tuua see, et see direktiiv mõjutab väga palju just äh, sadamaid ja äh, sadamaettevõtteid ning laevaettevõtteid ma lugesin kogu seda raportit väga põhjalikult ja siin on väga palju keerulisi, raskeid äh, küsimusi, mis on välja toodud. ja kuna arvamused on nii erinevad, siis mulle tundub, et proua raportööril on siiski õnnestunud tõesti tasakaalus äh, seisukoht välja töötada ja see on väga hea. see direktiiv ja see lahendus äh, ei tähenda ju mitte ainult seda, et äh, La Manche'i väin ja Põhjameri oleks kaasatud, vaid ka Läänemeri on kaasatud. Läänemeri on ju Euroopa Liidu sisemeri ja kõik Läänemere ääres asuvad riigid on Euroopa Liidu liikmesriigid. seepärast on väga tähtis, et me piirmäärad kehtetaksime, kehtestaksime juba aastaks kaks tuhat viisteist, minu arvates on see võimalik ja see on ka hea. võib-olla oleks hea kui me näeksime viieaastase viivituse ette sekaalade loomiseks just äh, äh, reisijate laevadele, nendele laevadele, mis liiguvad väljaspool sekaalasid. sellepärast oleks äh, minu arvamus järgmine, toetame seda arvamust, aga samal ajal kuulame ka väga täpselt ära laevaomanike kommentaarid ja ülejäänud äh, huvigrupid, sest me peame alati mõtlema ka selle peale, et liiga ranged reeglid äh, lääne, võivad ka Läänemerel suuri äh, mõjusid kaasa tuua, kuid üleüldiselt ma toetan seda arvamust, suur tänu! E suur tänu, härra Van Dalen ECR fraktsioonist! härra esimees, suur tänu! meie kritiseerime siin äh, Euroopa Parlamendis rahvusvahelist mereorganisatsiooni, kuna ta on suur ja kohmakas. kuid praegu on tegemist äh, IMO-lt täiesti enneolematu otsusega. paljud liikmesriigid ei saanud seda aru ja üritavad nüüd kuidagi seda asja tagasi võtta, ütlevad, et issand jumal, mida me nüüd siin tegime, kuid need liikmesriigid, kes aru ei saanud, magasid need arengud lihtsalt maha, sest IMO äh, pärast IMO esimese vooru otsuseid oli pool aastat liikmesriikidel aega protesteerida, kuid mitte üks liikmesriik protesti ei esitanud. nüüd liikmesriigid, kes selle otsuse maha magasid, äh, on närvis ja leiavad, et tuleks midagi ruttu äh, teha mina leian, et meretransport peab muutuma keskkonnasäästlikumaks, sellepärast et tegemist on ühe kõige rohkem keskkonda saastava tööstusvaldkonnaga kuid meil on üks probleem. rahvusvaheline mereorganisatsioon on keskendunud meretranspordile, see on täiesti iseenesestmõistetav. kuid nüüd on ikka rohkem ja rohkem kuulda, et, et äh, vastu võetud otsusega tulevad kaasa ka mittesoovitud äh, mõjud, nagu näiteks see, et äh, meretransport liigub maatranspordile ja seda mainis ka proua raportöör, see pole päris selge. Lööveni ülikool Belgias on äh, ühe uuringu läbi viinud, kus ka tullakse sellele järeldusele. ja minu arvates on väga kahju, kui selline hea otsus toob endaga kaasa ebameeldivaid tagajärgi ja et meretranspordi osakaal väheneb ja maanteetranspordi osakaal suureneb seetõttu oleks mina selle poolt, et me uuriksime seda asja tähemalt ja võib-olla raportööril on ka lähemaid informatsiooni selle kohta, võib-olla ta on ka ühenduses Lööveni ülikooliga, kus praegu seda küsimust uuritakse. sest äh, me ju tõesti ei soovi, et me võtame vastu hea otsuse, mis aga endaga toob kaasa täpselt vastupidised äh, mõjud, kui me ootasime nii et seepärast ma leian, et meil on vaja rohkem aja, aga me peame nõudma rohkem aega selleks, et välja selgitada, millised on selle otsuse mõjud. me ei tea, milline on tulemus ja kuna me tulemust täpselt ette näha ei oska, siis mina arvan, et äh, kas me ei peaks äkki siiski rohkem uurima, küsima, kontrollima, et äh, näha, kas see võib tuua endaga kaasa tõesti äh, transpordi liikumise merelt uuesti maanteele. teiseks äh, Äh, kas on mingeid piiranguid äh, kütuse müügile, kus väävlisisaldus on üle kolme koma viie protsendi, minu arvates läheb see liiga kaugele. kui me soovime, et kogu meretranspordis oleks määraks null koma üks protsenti, siis see oleks väga hea, kuid nüüd hakata veel ka äh, kauplemisele piiranguid peale panema, ma arvan, et see läheb liiga kaugele. siin tuleb teha vahet kolmandaks, me peame vaatama, millised alternatiivsed võimalused on meil kasutada. siin raportöör mainis äh, vedelgaasi, kuid äh, meretranspordis äh, kasutatakse järjest rohkem ka seadmeid, millega on võimalik kütust äh, väävlist puhastada ja ma arvan, et me peaksime ka nende tehnoloogiate peale mõtlema, äkki peaksime nende kasutamist rahaliselt toetama, äkki me peaksime laevaettevõtteid aitama ja neid õhutama uusi tehnoloogiaid kasutama ja nendesse investeerima. Äh, härra esimees, me tõesti peame liikuma selles äh, mainitud suunas, kuid on veel mõningaid probleeme, nagu näiteks äh, transpordi liikumine uuesti merelt maale ja peale selle ei tohi me ära unustada, et meil on erinevad merepiirkonnad, meil on Läänemeri, Põhjameri, La Manche'i väin, peaksime küsima endalt, kas meil on vaja siin teha mingit vahet, mina leian, et need reeglid peaksid kehtima kõikidele merepiirkondadele Euroopa Liidus, kuid siis tekib meil probleem Vahemerega. milline osa Vahemerest äh, oleks kaasatud ja milline mitte. võib-olla peaksime mõtlema selle peale, et meil oleksid kogu Euroopas sekaalad, kuid alati rannikupiirkonnas kaheteistkümne miili ulatuses, siis oleks kogu Euroopa kaasatud ja ei oleks neid probleeme, mis tekivad Vahemerega. see oleks võib-olla üks võimalik lahendus. ma kavatsen veel raportööriga seda äh, mõtet arutada, et teeme seda kogu Euroopas, kuid äh, piirdume ainult rannikute, äh, rannikuga. järgmisena härra Taylor, palun, Roheliste nimel suur tänu, esimees. see on huvitav arutelu ja minu arvates on hea projekt ja ma tahan õnnitleda selle autorit. ma arvan, et kuulates arutelu käiku, leian, et me peaksime keskenduma ka õhukvaliteedi aspektidele. siin mainiti ähm, väävliheidetest põhjustatud surmade arvu ja ma ütlen, et me ei peaks elule hinda panema, sest kui jutt on minu elust, siis mina paneksin selle väga kõrge hinna. me toetame IMO kokkulepet. ja see peaks olema konstantseks elemendiks, eh, mida tuleks ka ellu viia ja viia ka ühenduse õigusesse ja me ei näe põhjust selle edaslükkamiseks. ja ei peaks edasi lükkama ka jõustumistähtaegu. kui me nõustume eh, segaväärtuste laiendamisest, eh, siis me peaksime kinni pidama eh, Marpolis poolt välja pakutud tähtaegades. me soovime et, et null koma üks protsendine piirmäär kehtuks aastaks kaks tuhat viisteist ja tahaksime kustutada äh, selle edasilükkamise võimaluse äh, delegeeritud aktidega aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. Äh, õhukvaliteedi parandamise argument on väga tugev ja me tahaksime seega äh, väärtusi ka territoriaalvetel laiendada liikmesriikides ja me palume, et komisjon viiks läbi vajaliku analüüsi sekkade kehtestamiseks Euroopa Liidu vetes ja see, et liikmesriigid annavad riigiabi eh, ka eh, väävlipuhastusseadmetele, eh, tasub kaalumist. rääkides nüüd raporti projektist, siis me tahaksime rõhutada et Euroopa Komisjon peaks välja töötama äh, mere, laevakütuste jaoks äh, täieliku komplekti kvaliteedinorme, et oleks võimalik ka jälgida laevakütuse kvaliteedi ja soovime laiendada äh, seda kontrollipiirkonda kõikidele Euroopa Liidu meredele ning määratleda ka pikki rannikud, konkreetne territoorium. ja nüüd rääkides mõningatest uuematest aspektidest, mis jäävad selle raporti äh, ulatusest välja, siis me sooviksime, äh, et oleks raportisse kaasatud ka äh, saastatud punkrikütus ja äh, ka nokside sisaldus äh, oleks äh, kaasatud, sest see sisaldub Marpoli dokumentides, kuid mitte komisjoni dokumentides. rääkides ristluslaevadest Äh, ja vajalikest majandusmehhanismidest, äh, tuleks ka nendele mõelda, et need sätted kohalduksid ja nii palju siis meie poolt. härra Kolitšek. tänan, esimees. ma ei ole meremees kui meil õnnestub aga äh, maanteetranspordis kütuseid puhtamaks muuta, siis ma ei näe mingit põhjust, miks me ei saaks seda teha äh, laevakütuste puhul. no loomulikult teine küsimus on siis, kui me soovime jäätmeid põletama hakata ja kui suurlinnades on õhusaaste probleemid lahendatud seeläbi, et on kehtestatud kohustus teatud ulatuses kasutada looduslikku gaasi, maagaasi maatranspordis, siis ma ei näe mingit põhjust, miks me ei saaks seda kohaldada ka meretranspordile. lisaks sellele, et võib-olla tulevad ka trollid meile appi, need äh, muinastegelased. mul on tunne, et kolleegid otsivad probleeme seal, kus neid ei ole ja kui USA ja Kanada suutsid paika panna kahesaja Äh, meremiili laiuse äh, piiri. ja meie oma läbirääkimistes Vahemere lõunapoolsete aladega, kellega läbirääkimised pidevalt jätkuvad ja kellega me pidevalt koostöölepingud sõlmime. ja kui me ei suuda nende riikidega kokkuleppele jõuda, madala väävlisisaldusega laevakütuse kasutamise osas kõikjal Vahemerel, siis me peaksime loobima, siis me peaks rääkima edasisest integratsioonist ega äh, uute standardite kehtestamisest. tänan, härra Iidala. tänan, esimees. raportöör on teinud head tööd ja on võtnud arvesse mitmeid häid aspekte, kuid siiski on veel paar aspekti, mida ma sooviksin arutada. kõigepealt praegusel ajahetkel Äh, see ettepanek annab suure löögi äh, ettevõtjatele, eriti Põhjamaades, äh, ajal, kui meil on vaja toetust riikide majanduskasvule, teeb mulle muret see, et et vastav tehnoloogia ei ole jõudnud selle tasemele, mis võimaldaks jõuda null koma ühe protsendilist piirmäära seka piirkondades. ja ma tahaksin juhtida tähelepanu ka asjaolule, et et komisjon on oma poolt välja pakkunud nende abivahendite komplekti, et abistada neid riike, kellele need piirmäärad kõige rohkem mõju avaldavad. ma tahaksin siiski näha selgemat sõnastust, äh, selgemat sõnastust selle kohta, kuidas laevandusele pakutakse rahalist abi üleminekuperioodi jooksul. ja äh, ma tahaksin mõelda ka sellele võimalusele äh,, milles on juttu Hassi raportis nimelt laiendada seda piirmäära null koma ühe protsendini eh, ka Vahemerele, et tagada võrdne konkurents ettevõtjate vahel Euroopa Liidu sees. täna järgmisena härra Kumutsakas. suur tänu, esimees lubage alustuseks öelda, et see raport on väga heaks aluseks meie aruteludele ja ma usun, et äh, väljendatakse äh, väga palju erinevaid mõtteid ja esitatakse ka erinevaid muudatusettepanekuid. ma tahaksin jätkata sealt, kus lõpetas härra Idala. ma arvan, et me ei peaks liigselt pingutama, vastasel juhul me saavutame vastupidise tulemuse, mis tähendab seda, et me surume peale äh, need normid ja kasutame valet poliitikat ja see mõjutab keskkonda ja seetõttu me ei lahenda meie probleeme ja tekivad raskused äh, meretranspordis konkurentsiga äh,, tekib raskusi ka keskkonnakaitsega, kuna äh, veod suunatakse ümber lihtsalt maismaatranspordile. me peame mõtlema sellele tasakaalule, mida on võimalik saavutada äh,. tähtaeg kaks tuhat viisteist ei ole minu arvates realistlik tähtaeg ja me peame mõtlema, et me peame edaspidi ka kaugemale jõudma ja arvestama, et äh, alles jäänud aja jooksul äh, ei saa paljudel Euroopa sadamatel olema võimalik tehniliselt äh, tagada taoliste kütuste pakkumine, mis tähendab seda, et me ei saa laevaomanikelt nõuda suunamuutust Äh, vastasjuhul nad lähevad teistesse sadamatesse tankimaks, neil on juba niikuinii raskusi konkurentsis ellujäämisega. ja arvestades ka tehnilisi raskusi, mis tekivad äh, selle ettepaneku jõustamisel. seega ma tahan öelda, et arutelu küll liigub õiges suunas, kuid äh, selleks, et see oleks realistlikum ja tulemuslikum, peame esitama mõningad muudatusettepanekud. härra Fleckenstein. jaa, Herr Vorsitzender, ganz suur tänu, härra esimees, lühidalt neli punkti, kui õhusaastatust vaadata meretranspordis, siis me näeme, kui vähe on selles valdkonnas tehtud ja on tõesti viimane aeg, et me midagi heitmete osas muudaksime ja ette võtaksime. teiseks, ja sellepärast peaksime me seda ka väga selgelt välja ütlema, et kõik, mis on vastu võetud või mida Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon on vastu võtnud, on ka meie eesmärgiks. teiseks, ma ei saa aru, miks ainult äh, Põhja-Euroopas tuleks seda teha, vähemalt me ei peaks seda, äh, sellega leppima, ilma et me sellele vastu vaidleks. mitte ainult sellepärast, et minu jaoks pole tarvis, tähtis ka tervis, äh, inimeste tervis Lõuna-Euroopas, siin nimetati juba arvusid Põhja-Euroopa osas, kuid mulle tundub, et kas meil on lõunaeurooplased täiesti ükskõik või miks me niimoodi teeme. kolmandaks, härra Van Dalenil on õigus. jah tõesti, võib-olla tuleb mingeid tasakaalustavaid lahendusi just alguseks äh, ette näha selleks, et äh, transport ei tuleks tagasi maanteele äh,. ma tean, et me nõudsime uuringut, kuid ma pole sellest mitte midagi kuulnud, nii et tahaksin teada, mis on sellest saanud ja neljandaks, tehnilised lahendused. eksperdid ise ka ei ole veel ühel nõul selles osas, et kas nad on juba nii kaugele jõudnud, et neid kasutada või mitte. nii palju, kui mina olen kuulnud, siis kõiki neid lahendusi veel kasutada ei saa ja võib-olla meil peaks olema mingi sisseviimisetapp, äh, kus need äh, probleemid oleks võimalik veel lahendada. aga ma arvan, et me peaksime tõesti hoidma, jääma oma positsiooni juurde ja need mõningad erandid veel sisse viima suur tänu, härra Fleckenstein, jah, siin paluti uuring koostada. kuid see, kellele anti uuring koostada, see, see, see lepingust kinni ei pidanud, nii et, nii et nüüd me mõtleme tõesti uue uuringu koostamisele. probleem oligi nimelt selles, et see, kelle poole pöörduti, see lepingust kinni ei pidanud ja seepärast me ei ole veel seda uuringut saanud. vastuseks teile siis, härra Kraamer härra Fleckensteiniga olen esimeses kolmes punktis täiesti nõus. ma mäletan, et Euroopa Parlament on alati öelnud, et Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ei tee mitte midagi. nüüd nad tegid midagi ja nüüd ütleme meie, et nad lähevad liiga kaugele, nii et see on tõesti suurepärane ettekääne mitte midagi teha. ma arvan, et raskeõli kasutamine on täielik kuritegu, sest tegemist on väga palju keskkonda sääs- äh,, saastava kütusega, seal ei kasutata mingeid filtreid, nad ei maksa mitte mingit aktsiisi, nad on äh, priviligeeritud ja nad pole mitte kunagi rahul. muide, konkurents kehtib kõikidele laevadele Läänemerel ja Põhjamerel, ükskõik milline laev see on. aga võrdlus Vahemerega on täiesti õige, neid asju võib vaadata ka teistmoodi. kas te näete siin mingeid reklaamikampaaniaid, kus öeldakse, et turistid, tulge nüüd Põhjamere ja Läänemere äärde, meil on parem õhk, veri, asi on puhtam, ärge minge Vahemerel äärde, sest see on ohtlik teie lastele, teie tervisele. nii et siis me jõuaksime ka selleni, et me hakkaksime ütlema, et ka Vahemere ääres tuleb midagi ära teha, me tahame, et kogu Euroopas oleksid ühtsed standardid, ühed piirmäärad, sellepärast et meie jaoks on kõige tähtsam inimeste tervis ja siis hakkaksid need Vahemere riigid ka paluma, et palun, palun andke meile ka need piirmäärad ja ärgem laskem meile sinna neid laevasid, mis saastavad õhku ja vette. nii et äh, va-, Läänemeri ei ole mõeldud ju mitte ainult meretranspordiks, tegemist on turistide pari-, paradiisiga ja kui nüüd keskkond veelgi äh, Eh, kui kliima veelgi rohkem soojeneb, kui eh, meil muutub eh, ilm soojemaks, kui Holland on üleni mere all, siis hakkavad kõik tõsisemalt seda asja peale mõtlema, nii et tõesti siiamaani on liiga palju viivitatud, mitte midagi pole tehtud ja meretransport on ainult siis keskkonnasäästlik, kui meil on kindlad piirmäärad paika pandud ja ka äh, Äh, jõgede puhul tuleb meil seda teha. väikesed ja, äh, ja keskmise suurusega laevaettevõtted on sellega nõus, suured korporatsioonid on vastu, nemad tegelikult võiksid endale neid äh, määrasid palju rohkem lubada kui väiksed, aga samas jalgadega trambivad ainult suured mul on väga hea meel, et lõppude lõpuks nüüd ükskord Rahvusvaheline Mereorganisatsioon mingi mõistliku otsuse vastu võttis ja me ei saa karistada neid sadamaid, kes juba siiamaani on võidelnud keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamise eest ja vastavad meetmed kasutusele võtnud. Need, kes need otsused on maha maganud, neid ei tohi nüüd veel mingi äh, Äh, preemiaga auhinnata. näiteks Saksamaal autotööstus, mida kõike nad äh, katalüsaatori vastu võideldes tegid, kui aga katalüsaator sisse viidi, siis ei jäänud neil mitte midagi üle. jah, tõesti, kui piirmäärad paika pannakse, kui poliitikud lõpuks kõva range käega ütlevad, piirmäär on selline, siis lepitakse nendega, see juhtub ka äh, siseveekogude äh, transpordi puhul, uskuge mind, nii need asjad lähevad, sest on alati läinud. Commission Mr Wimmer komisjoni nimel härra Vimmel. kas te soovite sõna? proua Maisner siiski vahepeal. Well, you didn't show up on my list, unfortunately. Te ei olnud kahjuks minu nimekirjas, kuid proua Maisner, teil on nüüd sõna, palun. jah, ma arvasin, et mulle antakse veel sõna, sellepärast ootasin siin nii vagusi. tegemist on küsimusega, mis ka mind väga huvitab ja olen sellega juba väga pikalt tegelenud ja on täiesti selge, et Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni piirmäärasid pole mõtet äh, muuta. me ei taha ka seda teha, sest need on rahvusvahelisel tasandil nüüd paika pandud. me nüüd ei tea, kas meil tõesti on vaja mingit üle üleminekuperioodi. Äh, me teame, et sekaalade puhul on see ette nähtud seal kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani on võimalik veel erandeid teha, et ülejäänud piirkonnad peavad kahe tuhande kahekümnest aastast null koma viie protsendist määra, null koma viie protsendisest määrast kinni pidama, nii et on täiesti selge, et siin ei ole mitte mingeid muid võimalusi ette nähtud. juba integreeritud merenduspoliitika oma raporti puhul ma rääkisin nendest küsimustest ja need küsimused puutusid ka keskkonnasäästlikku meretransporti transporti. esiteks, kas me soovime ka rahalist toetust nii-öelda rohelisele meretranspordile, seal öeldi, et on laevaettevõtteid, mis juba praegu keskkonnasäästlikke laevu ehitavad ja teisi, kes ei tee ja me ei tohiks auhinnata neid, kes seda siiamaani pole teinud. ja teiseks, konkurentsi moonutamine heitmete puhul, eriti kui me siin teeme vahet Põhja- ja Lõuna-Euroopal ma tean, et on tehtud uuringud, mis ütlevad, et ähm, transport liigub merelt maanteel, aga mina tean teisi uuringuid või eksperte, kes ütlevad, et äh, nii need asjad ei lähe. me peame hoolitsema selle eest, et teistele transpordivahenditele ümbersuunamist ei toimuks, aga öö, äh, me peaksime mõtlema ka selle peale, et tegelikult meil on ka tehnoloogiaid, mida võiks äh, kasutada, meil on nii-öelda kuiv meetod ja märgmeetod ja siis ka muud äh, puhastusmeetodid. me peaksime hoolitsema selle puhul selle eest, et äh, tõesti, kui toimub märgpuhastus, siis need ohtlikud ained merre ei jõuaks ja kuivpuhastuse puhul on võimalik seda väävlit hiljem isegi edasi müüa nii et meil on tegelikult meetodid juba olemas ja vähemalt katsemeetodil neid ka praegu juba kasutatakse. me peaksime hoolitsema selle eest, et neid meetmeid edasi ka kasutatakse. ka veeldatud maagaasi on siin väga palju mainitud. näiteks järgmisel nädalal kolmapäeval keskpäeval ALDE korraldab seminari keskpäeval selle kohta, kuidas veeldatud maagaasi alternatiivina kasutada ja millist taristut veeldatud maagaasi kasutamiseks meil on vaja. minu arvates on väga julge proua raportöörilt see, et ta tegi ettepaneku kaasata ka rannikupiirkondades äh, reisijate laevad, seda ka Vahemere ääres. ma ootasin, et protestikisa siin saalis oleks palju suurem ja mind üllatas, et siin need protestihääled nii vaiksed olid ja tegemist on tõesti õhusaaste probleemiga, me peaksime rannikul tõesti õhku puhtana hoidma, see on tähtis mitte ainult Põhja-Euroopas, vaid ka Lõuna-Euroopas. suur tänu ja nüüd äh, härra Vimmer komisjonist. tänan, esimees. komisjon igati tervitab seda arvamuse projekti ja tänab raportööri tehtud tööst ja ettepanekutest. kuid ma tahaksin äh, käsitleda mõningaid tõstatatud küsimusi ja alustuseks tahaksin panna need meretranspordiga seotud heitmed laiemise konteksti. me oleme väga kaugel meie keskkonnaeesmärkide saavutamisest ja õhukvaliteet ei peaks kannatama ega ei peaks olema ohtu ka inimtervisele ja keskkonnale. Ehm, teatud äh, rannikuäärsetes linnades on äh, õhk väga saastatud äh, meresaastest ja viiskümmend protsenti ähm, saasteosakestest satuvad ümbritsevasse õhku, mida hingavad sisse näiteks Taani kodanikud ja Sitsiilia elanikud. see on kõik seotud mereheit- äh,, mereheitega. maal oleme me olnud edukad väävelteoksiidi kinnipüüdmisel ja selle sisalduse äh, vähendamisel ja äh, see on tõeliselt ohustav tegur inimtervisele ja nüüd, kui me räägime laevakaetusest ja heitmetest, siis see on kõige kuluefektiivsem lähenemine äh, vääveldioksiidi heitmete vähenemiseks. väga paljudel liikmesriikidel on tõsiseid probleeme äh, õhukvaliteedi normide saavutamisel ja see on hea abivahend selle eesmärgi poole liikumisel ja oleks igati õiglane öelda, et aastaid me oleme seda küsimust reguleerinud, nüüd on jõudnud järg ka laevanduse sektori et nad annaksid oma panuse sellesse. segad asuvad Põhja-Euroopas praegu ja põhjus on see, et need algatati keskkonnakaalutlustel ja see oli seotud teatud etapil hapestumise probleemiga. see on ikka veel probleemiks Põhja-Euroopas, sest sealsed ökosüsteemid on kergemini haavatavad, seega põhjapiirkonnad olid nagu eestvedajad selles protsessis ja seetõttu komisjon keskendub äh, tervisemõjudele äh, ja rannikuriigid on seda palunud. see oli nende üksmeelne otsus IMO-s ja esitati ettepanek, et hõlmata kõik rannikuäärsed riigid äh, segadega Põhjamere ja Läänemere ja La Manche'is. Iirimere ei ole, sest Iirimaa ei ole seda taotlenud, ka Vahemeri samal põhjusel ei ole komisjon oma õhukvaliteedipoliitika läbivaatamise käigus hindab ka äh, tasuvusuuringu käigus kulusid, mis tekivad täiendavate alade hõlmamisega äh, õhukvaliteedipoliitika läbivaatamise käigus. me oleme käivitanud uuringu äh,, et kaasajastada äh, mereenduses tekkivat heitmete koguste statistikat ja kaalume erinevaid stsenaariume, kui vähendada ühte või teist äh, äh, heidet. Äh, et välja selgitada, kas on mingeid täiendavaid merealasid, mille puhul tekib selge kasum, kui me määratleme nad sekadeks kuid see ei ole mingi põhjus, et edasi lükata kavandatud Äh, väävliheite piirmäära kehtestamist Põhja-Euroopa sekades. ma tahan teile meenutada sätteid, mis näeb ette äh, laevakütuste heidete vähendamist. see on väga kasulik, iga investeeritud euro annab meile tulu kuni kakskümmend viis eurot. üheksakümmend protsenti kasust tervisele äh, tekib sega, segadega piirnevatel aladel riikides, et anda teile täpsemaid arvusid, et te mõtleks, mõistaksite paremini seda mõtet. segasätted hoiavad igal aastal ära kahekümne kolme imiku enneaegse surma, kuueteist tuhande täiskasvanu enneaegse surma. igal aastal, see tähendab seda, et kui me lükkame edasi steka normide eh, kehtestamise, äh, siis üheksateist tuhat täiskasvanut sureb enneaegselt ja umbes sada imikut. arvestades meie praegust majanduskriisi, siis ma ei usu, et meie ühiskonnad on valmis sellist inimressursi kadu heaks kiitma ähm, vedude ümbersuunamine merelt maale tekitab muidugi muret, komisjon on viinud läbi vastavaid uuringuid ka teised äh, huvigrupid ja sidusrühmad on tellinud vastavaid uuringuid ja me palusime ka Euroopa Mereohutuse Agentuuri äh, kokku võtta kõigi nende uuringute tulemused ning leiti, et ühisnimetaja nendel on, et uute sekakütuste kasutule, kasutusele võtmine võib kaasa tuua küll kütuse hinna tõusu mis võib mõjutada küll transpordiviiside kasutamist, et lühivedudel on see mõju teatud määral, kuid me ei eelda kaubamahtude vähenemist. võib-olla see kabotaaži osa väheneb nii-öelda äh, brutoarvudes äh, seega see brutomäär võib väheneda, kuid komisjon on äh, soovinud jälgida neid tendentse äh, meretranspordis, et välja töötada ka omad vastustrateegiad. kütuse kättesaadavuse küsimus esitati. komisjon peab seda mitte nii suureks probleemiks, kuna sekakütused moodustavad väikese osa äh, kogu laevakütuse mahust. jutt on paarist protsendist ainult, seetõttu me ennustame, et vastav kütus saab olema kättesaadav. aga kui seda äh, ei ole võimalik tagada, siis praeguses direktiivis on ka vastav erandiklausel, et sellisel juhul liikmesriigid teavitavad komisjonid ja võivad peatada äh, kehtestatud kütusenormide kehtestamises ja ka selline klausel on meil olemas. ja ilmselt on sõna juba levinud ka äh, sidusrühmade seas, äh, kes on äh, taotlenud nüüd äh, selle mittekättesaadavuse klausli äh, jõustamist, seega see ei tekita probleeme, skraaberid, puhastusseadmed on olemas, neid on mitmeid erinevaid ja komisjon on seisukohal, et et kui skraber peab vastama IMO normidele, siis selliseid on olemas ja komisjon tegelikult toetab varasemat vastuvõtmist Äh, ja siin võiks kasutada ka riigiabi, ärge oodake um, otsest äh, rahalist abi komisjonilt, kuid on võimaldatud riigiabi kasutamine nende puhul, kes ületavad Euroopa Liidu keskkonnanorme, äh, võtavad nad kasutusele varem või lähevad isegi kaugemale kehtestatud normidest. seega komisjon loodab, et me ei korda äh, seda õppetundi, mille me saime, kui see null koma ühe protsendi piirmäär kehtestati kaiaäärsetele laevadele. seega komisjon julgustab igati äh, äh, nende piirnormide varasemat vastuvõtmist. proua Savitser, kas te soovite midagi lisada? lühidalt, palun. aitäh ähm,. tahakski ainult äh, väga lühidalt ähm, tänada kõiki, kõiki, kes sõna võtsid ja mm, tõsi on ju see, et tegelikult kõik need teemad oleme erinevate huvigruppidega läbi käinud ja midagi põhimõtteliselt uut ei, ei öelnud ka täna juurde. mida ma tahan rõhutada, kõigepealt seda, et see põhiraportöör on siiski, meie põhiraport tuleb selle direktiivi kohta keskkonnakomisjonilt ja mõningad, äh, mõningad teemad, kas või kui me võtame saastatud punkrikütust ja, ja siis nõndanimetatud nokside sisaldused, see on ka ära kirjeldatud juba tegelikult keskkonnakomisjoni raportööril, äh, raportöörid valmis, ette valmistatud raportis, et selle tõttu ma kõiki neid teemasid oma raportis ei käsu-, käsitlenudki, püüdsin just äh, keskenduda nendele teemadele, mis on otseselt seotud transpordiga aga põhiteema tõepoolest on see, et äh, õhku me peame tegelikult kaitsma terves, äh, terves Euroopas ja igati toetan, et Euroopa siseveed oleksid seka, sekaalad või siis vähemalt rannikualad kui kaksteist meremiili ulatuses. teiseks, mis nüüd puudutab seda valmisolekut äh, ja siis puhastusseadmete ja samuti ka laevakütuse või siis LNG kasutamise valmisolekusse, siis sellepärast ma olengi teinud sellise natukene noh, ütleme sellise pehme pehme edasilükkamise, sest juriidiliselt meil ei ole võimalik äh, edasi lükata IMO direktiivi, pehme, pehme selline lähenemine, et kohe, kui laevaomanikud, laevafirmad on valmis ja näitavad valmisolekut, et nad on, nad on asunud siis äh, oma, oma tööd ümber korraldama, et siis ei tooks see otseselt ka kaasa esimestel aastatel veel otseselt karistusi. et need on need kompromissid, mida ma olen suutnud teha Ehm, üht, ühte mõtet veel kommenteerin, et kas võiks siis nüüd transport liikuda uuesti tagasi maanteedele. mingil määral tõenäoliselt on oht see lühimaa, lühivedude puhul võib see tõusta, aga kui me võtame need pika, pikamaaveod, siis meil on olemas juba Eurovinjeti normid, millega, mis teisipidi tekitavad teised reeglid maanteetranspordile, mis ei pruugi ka odavam olla nii et aitäh, et eks me kohtume veel kaasraportööridega ja, ja kindlasti mõningad muudatusettepanekud tuleb teha, et tekst oleks täpsem ja, ja selgemini arusaadav, aitäh. Thank you, Mrs Foss, you had a point of order? Thank you, Chairman, if I may. It was just a point of order um.... protseduuriline küsimus. me kõik siin saalis soovime, et meil oleks kasutada puhtam transport, raportöör võib kirjutada või öelda, mida tema soovib antud juhul kirjutada või öelda ja ka sama kehtib komisjonil. ja äh, silma paistavad just arvud. kuidas on võimalik tõestada, et seitseteist tuhat inimest suri enne tähtaegselt? kummaline rääkida, et sada imikut sureb ennetähtaegselt. Need on väga tõsised küsimused, mille te tõstatate Äh, mina olen surn-, äh, ma olen sündinud sadamalinnas ja seal üles kasvanud väga paljud meist elavad ranniku lähedal. ja ma kardan, et need arvud, mis on toodud, ei ole sobivad selles kontekstis, kui me arutame seda, mida ette võtta väävlisisaldusega kütuses ma arvan, et me peaksime suhtuma suurema aupaklikkusega nendesse, sest see hirmutab inimesi. me oleme kasvanud üles nendes tingimustes, me ei ole rumalad ja me ei ole hirmunud, vaid me tegutseme sellepärast, et me leiame, et on vaja midagi muuta ja parandada. tänan esimest ja nüüd muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kaheksa november kell kaksteist. hääletus transpordikomisjonis toimub detsembris ja minu saarest mööda eh, keskkonnakomisjonis hääletus toimub jaanuaris. suur tänu proua Savisaarele. järgmine päevakorrapunkt äh,. säästva liikluse majandusega aspektide käsitlev uuringu tutvustus. professor Weener ja Wolfgang Schade on kohal selle uuringu tutvustamiseks Werner Rohtengatter ja Wolfgang Schade. niisiis, meil on umbes kakskümmend minutit selle uuringu tutvustamiseks. kakskümmend minutit uuringu tutvustamiseks ning eh, siis on meil ka natukene aega kümme-viisteist minutit küsimusteks. nii et, et loodetavasti lõpetame istungi kella kaheteistkümneks pärast seda hääletusmaratoni ja tee on ka endiselt kadunud. Go, ma ei tea, kumb teist esimesena soovib sõna võtta, kas äh, härra Rottenkatter või härra Schade Äh, mul on siin kirjas, et äh, Wolfgang Schade on ähm, siis äh, Fraunhoferi instituudist ja Werner Rottenkater on Karlsruhe Tehnoloogia Instituudist. niisiis, härra Wolfgang Schade, kõigepealt ma annan sõna teile. aitäh, esimees. tere kõigile saalis olijaile. tahaksin tutvustada teile äh, uurimust, mis puudutab jätkusuutliku liikuvuse majanduslikke aspekte. me koostasime siis ühise ettekande koos Werner Rottenkatteriga. me äh, oleme siis ette näinud äh, tutvustada oma uurimist järje, järgmises järjekorras, kõigepealt kuidas see uurimus läbi viidi, siis analüütiline raamistik, mida me kasutasime Eh, see on liiga keeruline, et seda kahekümne minuti jooksul eh, läbi võtta, nii et me peatume sellel ainult lühidalt ja üksikasjadesse ei lasku. ja siis eh, läheme järelduste juurde ning lõpetuseks tutvustame teile ka oma soovitusi niisiis, kõigepealt siis see uurimus. alustasime sellest, et püüdsime defineerida termineid, mis on olulised äh, jätkusuutliku liikuvuse edendamiseks, töötasime ühe analüütilise raamistiku, mis koosneb viiest elemendist ning neile kahele elemendile tuginedes äh, töötasime välja siis pika nimekirja nendest äh, liikuvuse keskkonnaalastest innovatsioonidest ning valisime siis välja, millised nendest on kõige olulisemad ning nende kõige olulisemate elementide osas viisime siis läbi põhjaliku analüüsi. samuti viisime läbi online uurimuse, mis siis, mille abil me täiendasime neid leide, mis me siis ähm, keskkonnasõbraliku innovatsiooni osas leidsime ja selle, nende uurimuste põhjal jõudsime siis oma järeldusteni ja soovitusteni, mis puudutavad jätkusuutliku liikuvuse majanduslikke aspekte. niisiis ähm, mida me mõistame selle jätkusuutliku liikuvuse all? loomulikult igasugust eh, jätkusuutlikku transporti, aga mitte ainult seda, vaid ka neid võimalusi, mida transpordisüsteem eh, kasutajatele võimaldab. ja me tahaksime loomulikult eh, siinkohal meenutada, et me peame jätku, arvestame siin nii keskkondliku, majandusliku kui sotsiaalse jätkusuutlikkusega. nüüd teine Äh, oluline termin, mida me kasutamine on siis nii-öelda ökoinnovatsioon. Äh, tegemist on sellise uuendusliku meetmega, mis vähemalt mingil määral keskkonda parandab, äh, kui see kasutusele võetakse. niisiis Äh, seda ja seda, seda meedet võidakse siis näiteks rakendada selleks, et äh, transporti äh, säästlikumaks muuta või siis selleks, et keskkonda olukorda parandada. niisiis lühidalt meie uuringu taustast ja nüüd siis jõuaksin selle järelduste osa juurde kolm kõige olulisemat ökoinnovatsiooni, mis me siis välja tõime, on siin äh, kõigepealt CO2 piirmäärad äh, maanteesõidukitele ja me ei pea siin silmas ainult äh, autosid, vaid näiteks ka furgoone ja veoautosid, mootorrattaid seda eh, ellu rakendada võib loomulikult mitmel moel. me mõtleme sellele, et võib-olla uued sõidukid, mis ostetakse, et nende uute sõidukite puhul kehtestatakse heitmete piirmäärad. nüüd eh, teine oluline aspekt on siis transpordi eh, väliskulude arvesse võtmine seega transporditeenuste kasutaja või, või autojuht äh, peavad katma siis äh, majanduslikud kulud, vaid ka, aga ka muud kulud, näiteks kulud keskkonnale. Äh, nii et, et seda me peame siis silmas väliskulude arvessevõtmise all. ning me teame, et tegemist on poliitikaga, mida edendavad Euroopa Komisjon ja teised Euroopa institutsioonid ja seda juba mitu aastakümmet. aga paraku ei ole see poliitika veel täiel määral ellu rakendatud, seetõttu meil on ka see punkt oma nimekirjas. ja kolmas oluline punkt meie jaoks on siis süsinikuneutraalsete kütuste kasutusele võtmine ja siin me siis peame silmas konkreetseid kütuseid, mis sobiksid teatud transpordiliikidele. me leiame, et e-mobiilsus on olulisem maanteetranspordi osas, just nimelt autode osas ja siin me peame silmas siis erinevaid elektri eh, kasutamise võimalusi. ja teisalt, mis puudutab biokütuste kasutamist, siis neid saaks kasutada ka lennutranspordis mida veel mainida seoses nende ökoinnovatsioonidega, on see, et nad peavad olema sünergilised, kui neid äh, samal ajal rakendada, siis nad tugevdavad üksteise mõju. nii et, et, äh, et see on oluline ja ning äh, loomulikult äh, nende, nende ellurakendamine siis äh, annab keskkonnakasu erinevatel tasanditel, nii kohalikul tasandil, linna tasandil kui ka siis globaalsel tasandil. nüüd äh, me juhtisime tähelepanu ka teisele olulistele ökoinnovatsioonide grupile. Need puudutavad lihtsalt linna ja tegemist on siin siis nüüd uute asjadega ja esimene nendest on siis äh, Äh, siis äh, reisijate transpordisüsteem, mis on äh, alternatiivne või uus linnapiirkondades, nimelt transpordi kasutaja saab siis kasutada siin ühistransporti, auto jagamist ja, ja, ja kõiki neid teenuseid saada siis ühelt teenusepakkujalt siin äh, loomulikult sellega käivad kaasas ka uute ärimudelite arendamised, nii et, et kõike tõesti on võimalik saada ühest punktist, on üks inimene, kes siis äh, tagab inimesele erinevad mobiilsuse viisid. nii et, et, et inimene peab pöörduma ainult ühe ettevõtja poole ja loomulikult ma siin äh, juhtisin tähelepanu juba uutele kasutusmudelitele, näiteks selle, et auto omamise asemel seda jagatakse ning äh, ma leian ka, et linnastuvas maailmas on äärmiselt oluline parandada elukeskkonda linnades, et need muutuksid keskkonnasõbralikumaks ja seega tuleks edendada ka äh, jala käimist ja jalgrattaga sõitmist. ning äh, see ongi siis meie viies ees, prioriteet, mille me siin välja tõime. ja samuti oleme juhtinud tähelepanu ka kolmele ökoinnovatsioonile kaubavedude hulga, valdkonnas Äh, kõigepealt siis äh, veoautojuhtide ja rongijuhtide harimine, nii et, et nad sõidaksid keskkonnasõbralikul moel. ja võib-olla transpordivood on küll ladusad, aga meil on siin võib-olla ajakavasid vaja muuta ja siit, äh, seega tuleb kaasata ka kontrollisüsteemid. teine oluline ökoinnovatsioon, ökoinnovatsioon on siis Äh, kasutada siis koostööl põhinevat logistikat, see tähendab seda, et äh, erinevad transporditeenuste pakkujad, äh, erinevad kaubasaatjad siis ühendavad oma tegevuse oma, oma, oma ja ühendavad ka oma saadetised, nii et, et neid saab siis, näiteks nende veoks saab kasutada suuremaid veokeid või näiteks transportida neid rongiga või laevaga kõige olulisem siin on, et, et tegemist on siis koostööl põhineva lähenemisega, et erinevad ettevõtted teevad koostööd selleks, et see sündida saaks ning äh, kolmas element äh, on siis sellise äh, kolme transpordiliigilistest kaubavedude mudel et see tähendab, meil tuleb luua sellised äh, transpordisõlmed, meil on vajalik infrastruktuur ja see tähendab ka seda, et äh, neid äh, võimalusi peaksid saama kasutada ka VKE-d. nii et, et nad saaksid siis neid erinevate transpordivahendite sõlmi kasutada. ja see annaks majanduslikku kasu. niisiis nüüd erinevus siis nendest eh, esimestest eh, ökoinnovatsioonide grupist on see, et eh, siin muutused tulevad lihtsalt sellest, et siis tööstus muudab oma käitumist, logistilisi struktuure ja valitsus jällegi peab looma raamistiku selleks uueks koostööks. ning lõpetuseks kaks viimast ökoinnovatsiooni, millele me oma Äh, kõige olulisemate innovatsioonide nimekirjas tähelepanu juhtisime, siin on siis kiirraudteede võrgustik äh, Euroopas väga oluline on siinkohal mainida seda, et äh, see peab olema seotud ka regionaalse juurdepääsuga, juurdeveoliinidega näiteks ning see on äärmiselt oluline Äh, kuna see parandab ka reisijate transporti ning teine äh, uuendus, millele me oleme tähelepanu juhtimine ja mida siin tükk aega tagasi just arutati, on siis äh, merevedude keskkonnasõbralikumaks muutmine siin me oleme jällegi ette näinud väga palju erinevaid meetmeid, nii tehnoloogilisi meetmeid, näiteks teatud laeva, laeva mootori osade muutmine, et laevad muutuksid energiatõhusamaks Eh, samuti eh, teatud energiatõhususe indeksite kehtestamine laevadele, mida tulevikus ehitama hakatakse. niisiis eh, need elemendid siis parandaksid ka rahvusvahelisi kaubavedusid. nüüd mõningad olulisemad punktid meie online uuringust, mille me siis ka läbi viisime Äh, see uuring kestis kuskil kolm-neli nädalat ning me küsisime äh, inimestelt, mis nende arvates on kõige olulisemad meetmed ning me pakkusime neile välja siis need kümme meedet, millest ma rääkisin, meedet, mis on siis seotud äh, jätkusuutliku liikuvusega ning iga vastaja sai siis välja valida kolm meedet ja pidi nad siis ka tähtsuse järjekorras ritta panema ja kui te näete neid punaseid äh, tulpasid, ähm, siis äh, see näitab, mm, et tegu on äh, siis kõige olulisema meetmega vastajate arvates ning te näete, et selle online uuringu tulemused on kooskõlas sellega, milleni meie jõudsime. heitmete standardeid peetakse väga oluliseks selleks, et liikuvust edendada, siis ähm, Äh, samuti on olulised äh, väliskulude arvessevõtmine ja süsinikuneutraalsed kütused. nüüd äh, teiseks me küsisime, et kuidas neid erinevaid ökouuendusi koos toimima panna, kas nad sobivad üksteisega kokku, kas nad töötavad üksteisele vastu. seega inimestel küs-, paluti, inimestel paluti siis äh, valida välja äh, kolm äh, meedet, mis nende arvates võiksid koos toimida ja mm, inimesed leidsid, et kõige kasulikum on nende väliskulude arvesse võtmine. ja nüüd ma jõuan siis teoreetilisemate aspektide juurde, selle analüütilise raamistiku juurde, nüüd kuidas seda majanduslikku mõju mõõta Äh, kõigepealt me võime seda vaadata siis kasutaja vaatevinklist. nii et, et me äh, mõõdame siis äh, näiteks seda, kuidas transpordivahendi omamine, omamise kulud muutuvad ja selle põhjal me saame siis välja arvutada, kuidas äh, meede toimib, palju see meede maksab, siis meil on selline, selline äh, mesomajanduslik äh, vaatevinkel, kuidas see sektor hindab meedet, millised on muudatused investeeringute vallal, kas invest-, investeeringuid tuleb juurde, kas nad lähevad kuhugi mujale vähenevad ning makromajanduslik vaatenurk siin kõige olulisem on loomulikult Äh, see, kuidas see mõjutab majanduskasvu ja töökohtade loomist, siis võib, on meil veel ka heaolu vaatevinkel ja ja seda kriteeriumi transpordi puhul kasutatakse väga palju, kasutatakse kulude-tulude analüüsi, äh, kui palju see meede näiteks võimaldab aega kokku hoida Äh, siis jaotumuslik vaatevinkel, millised isikute äh, rühmad olukorrast äh, kõige rohkem kasu saavad, millised regioonid kõige rohkem kasu saavad. ning veel üks vaatevinkel ähm, on siis ähm, see on siis valitsuse vaatevinkel, see vähendab kulusid ja vaada-, vaadatakse siis, kui palju kulud, tulud vähenevad, kasvavad ja siin nüüd mõned näited majandusliku mõni, mõju kohta kasutame siis äh, kulu kasutajale ja äh, tulemused äh, on siin üsnagi erinevad, näiteks kui vaadata CO2 heitmete vähendamist, siis me saame siin kasu, sada eurot hoitakse siis kokku kokku äh, ühe CO2 tonni kohta. Äh, kui äh, vaadata neid ülejäänuid meetmeid, siis mõningatel juhtudel siis kulud kasvavad ja mõnel juhul kulud hoopiski tõusevad. näiteks biokütuste puhul kulud vähenevad kuni aastani kaks tuhat kakskümmend vähemalt. ja veel üks oluline asi millele online uuringus tähelepanu juhtisime. nimelt me palusime inimesel, inimestel hinnata ka selle kümne ökoinnovatsiooni makromajanduslikku mõju ja üheksat meedet nähti positiivsena aga äh, ainult äh, siis nende väliskulude arvesse võtmisel puhul arvati, et makromajanduslik mõnu on äh, negatiivne. ja nüüd mõningad hoiatused, mida me tahaksime öelda seoses siis jätkusuutliku liikuvuse majandusliku mõnuga, majandusliku mõjuga, me keskendume siis põhiliselt kasutajaga kaasnevatele kuludele ja Äh, tihtipeale jäetakse tähelepanuta mõju transpordisüsteemile siin. nüüd äh, viimane osa meie ettekandes, soovitused. me oleme nad siis üritanud rühmitada, kõigepealt siis äh, rühm, mis käsitleb tehnoloogiat ja makse. me soovitame, et meil on vaja ambitsioonikaid CO2 heitmete standardeid maanteesõidukitele. ma pean siin eriti silmas autosid, furgoone ja veoautosid ja siin võiks kehtestada ka mingid ajapiirid nende standardite kasutusele võtmiseks, selleks et siis äh, tööstus äh, saaks tõesti oma investeeringuid ka planeerida. ning äh, teiseks elemendiks on siis süsinikuneutraalsete kütuste kasutusele võtmine ja ma siin juba mainisin, et siin on seos konkreetsete kütuste, konkreetsete transpordiliikide vahel neid eri, näiteks äh, biokütused lennupoliit-, äh, siis äh, lennutranspordis ja loomulikult on vaja toetada siis ähm, nende uute kütuste arengut, nende kasutusele võtmist ning igasugused standardid, mis siin kehtestatakse, peaksid olema dünaamilised ja me peame samuti silmas pidama, et igasugune poliitika äh, peab tuginema ka siis näiteks fossiilsete kütuste väliskulude äh, arvesse võtmist, nii et, et fossiilsete kütuste hind aja jooksul kasvab ja niimoodi äh, õnnestub siis edendada teiste kütuste kasutusele võtmist. loomulikult Äh, see on kasulik, kui me arvestame, et nafta hinnad tulevikus tõusevad äh, veel üks asi, mida me nende meetmete puhul ja nende rakendamise juhul peame silmas pidama, on nende meetmete ajastamine. Äh, see ajastamine on vä-, tõesti väga oluline, et nad tõesti parandaksid tõhusust ja et ka maksulaekumised paraneksid. nüüd jõuan siis järgmise slaidi juurde, kus käsitletakse samuti tehnoloogiat ja makse ma juba mainisin, et kui me parandame transpordisektori tõhusust ähm, ja vaatame neid tulusid, mida valitsused praegu transpordis saavad, näiteks kütuse maksustamise läbi, äh, siis need äh, sissetulekud oluliselt vähenevad, nii et, et üks viis on, kuidas äh, seda kulude vähenemist, tulude vähenemist kompenseerida, näiteks kas teemaksude läbi või ning äh, teine oluline aspekt siin on siis äh, äh, hoolitseda selle eest, et, et maksud omakorda ei tekitaks negatiivseid tagajärgi. nii et, et siin ei toimuks üleminekut näiteks mõnele teisele transpordiliigile. nüüd Äh, meie viimane slaid äh, räägib siis nii-öelda viiendast liigist. Äh, tuleb kehtestada üle-euroopalised standardid, nii et, et seda viiendat liiki saab siis kasutada erinevates Euroopa linnades. näiteks kui mina olen liikuvuse tagaja, ütleme Saksamaal, Berliinis inimene tahab näiteks sama transpordiliiki kasutada Brüsselis, siis ta ei saa seda teha, nii et, et meil peavad olema üle, üle Euroopa samad standardid, mis kehtivad kõigis Euroopa linnades. ja me võiksime siis kasutada siin samasugust lähenemist, nagu me oleme kasutanud roaming'u puhul näiteks paralleelselt me painisime ka äh, seda, et väga oluline on parandada elukvaliteeti linnades ning äh, Äh, mitmed meetmed aitavad seda saavutada, näiteks äh, jätkusuutlike linnaliikuvuskavade arendamist, äh, müra vähendamise kavasid. esimees, daamid ja härrad, mina siis jätkan nüüd ettekannet. niisiis, mina olen siis Karlsruhest mina siis koostasin selle uurimuse kaubavedusid käsitleva osa ning selle osa tulemused näitavad, et kaubaveod, kaubavedusid praegu alahinnatakse, alahinnatakse nende potentsiaali CO2 heitmete vähendamisel ja teiste Äh, keskkonda kahjustavate mõjude vähendamisel. me juhtisime tähelepanu kolmele suurele meetmele äh, ja kaks nendest tegelikult on nii-öelda ümberkorraldusmeetmed või koolitusmeetmed, näiteks juhtide koolitamine ja, ja lihtsalt äh, sõidugraafikute ümber muutmine ning äh, kol-, äh, koostööl põgin-, põhinev logistika, see tähendab ka seda, et ettevõtted tegutsevad ühiselt, korraldavad oma logistilist tegevust ühiselt Äh, niimoodi on võimalik samuti väga palju energiat kokku hoida ning väga vähendada keskkonna saastamist ning väga oluline on ka siis nende erinevate transpordiliikide sõlmede tugevdamine ja ainult see kolmas meede tegelikult on kallis, aga kõik need meetmed kuuluvad kokku ja ei saa niimoodi, et me tegeleme ainult ühega, on vaja kõike kolme selleks, et äh, oluliselt väheneks siis äh, keskkonna saastamine ja CO2 heitmed miks äh, on kaubavedude sektor äh, jäänud siiamaani tähelepanuta? põhjuseks on kõigepealt see, et kaubaveod arenevad äh, väga kiiresti ning mis tahes meetmed, mis võetakse kasutusele selleks, et keskkonna, keskkonnasõbralikumaks kaubavedusid muuta, lihtsalt muutub kasutuks, sellepärast et transport vahepeal areneb jällegi niivõrd kiiresti Äh, sest äh, äh, raudtee see, veod arenevad kaks korda kiir-, kaubaveod arenevad kaks korda kiiresti kui SKT. niisiis ja tule, tulevikus võib see areng veel kiireneda, nii et, et iga äh, kahe, paarikümne aasta tagant kaubavedude maht äh, kahekordistub. samas nagu me teame, siis äh, majanduse kasv on palju aeglasem. väga paljud eksperdid arvavad ka, et igasugused leevendavad meetmed kaubavedude vallas on palju kallimad kui mis tahes muus vallas, näiteks võrreldes reisi, reisijate vedudega või energia, energia tootmisega ning äh, seetõttu äh, näiteks ka komisjoni äh, plaanides ei pööra, mis näevad ette CO2 heitmete vähendamist, erilist tähelepanu kaubavedudele ei pöörata. meie aga leiame, et kaubavedude potentsiaal on palju suurem, kui enamik eksperte arvab ning näiteks uuringud mida on tehtud transpordikorralduse vallas, neil ei ole pööratud piisavalt tähelepanu või need uuringud ei ole läinud liiga kaugele, seega logistika vallas tehtav koostöö on väga oluline, ma kasutasin seda siis ähm, äh, ühe näitena siin, koostööl põhinevat logistikat on võimalik saavutada kolmel moel. kõigepealt äh, ettevõtted võivad siis tegutseda koos, äh, moodustada liite, see on üks viis, teiseks ettevõtted, näiteks VKE-d, väikesemad ette, väiksemad ettevõtted võivad valida sama teenusepakkuja, äh, siis sõltumatu logistilise teenusepakkuja, kes siis äh, pakub transporditeenust äh, paljudele ettevõtetele ja saab siis nende ettevõtete vedusid äh, koordineerida ning kolma, kolmas võimalus on, et me siis äh, äh, et suure, suured teenuse, teenusepakkujad siis teevad koostööd, või suured ettevõtted teevad koostööd äh, tarnijatega, nad mõtlevadki oma logistilised kavad koos tarnijatega läbi ning see võimaldab siin äh, kulusid kuskil kakskümmend, kolmkümmend protsenti vähendada ja seda juba läbi nende töökorralduslike meetodite. ning äh, see on ju äh, su-, suur võit, sellepärast et ettevõtted hoiavad kokku raha ja keskkonda saastatakse vähem nii et, et see on see punkt, kust võib-olla tuleks alustada. väga palju on selliseid näiteid olukordade kohta, kust kõik kasu saavad varem siis logistikas iga, iga ettevõte püüdis asju enda, üksinda optimeerida, aga palju olulisem on siis teistega ühiselt tegutseda, niimoodi on tulemused palju paremad, tuleb siis leida teistega ühi-, ühised viisid, kuidas logistiliste probleemidega tegeleda järgmine slaid näitab, et äh, keskkonnaeesmärgide saavutamine kaubavedude valdkonnas ja ka teistes äh, sektorites eeldab äh, mitmete vahendite kasutamist. näiteks meie tõime siin välja kümme sellist vahendit, mida on võimalik kasutada aga ei ole eriti tõhus, kui me kasutame nendest meetmetest ainult ühte, näiteks äh, väliskulude arvesse võtmisest. Äh, küsitlused näitasid, et seda peeti kõige olulisemaks äh, vahendiks, aga ei ole võimalik kõiki majanduse hädasid näiteks lahendada maksusüsteemide läbi. see ei ole võimalik, ma arvan, et maja, majandusteadlased äh, nõustuvad sellega, ei saa Need, et ei, ei saa, ei saa kõike, kõike lahendada läbi maksude, tegelikkuses on vaja asju omavahel kommenteerida, tuleb parandada reguleerimist, nii et, et inimestel oleks selge ettekujutus sellest, mis neid tulevikus ootab, kuidas oma investeeringuid teha ning see olekski minu järgmine punkt, millele tahaksin tähelepanu juhtida me ei saa äh, midagi ära teha ilma investeeringuteta ning äh, äh, see, kuidas transpordiinvesteeringuid tehakse, peab tähelepanu pöörama just nendesse sõlmpunktidesse, transpordisõlmedesse, siiamaani me ei ole seda eriti teinud, eriti kaubavedude osas, sest et veosed tegelikult praegu muutuvad koguseliselt üha väiksemaks ja seetõttu meil on vaja rohkem vedusid ühendada, meil on vaja võr-, võrgustikke ja sellesse valdkonda tuleb teha investeeringuid nii et, et nende investeeringute osas äh, me peame pidama silmas ka neid pikemaajalisi kaudseid mõjusid, me peame rõhutama äh, kokkuhoidu tegevuskulude pealt, aja pealt, nii et, et me peame mõtlema äh, pikema, asjadele pikemas perspektiivis ja just nendele kaasnevatele mõjudele kuidas kõik mõjutab tehnilist progressi, konkurentsivõimet, energiavarustuskindlust Äh, sellepärast, et energiaressursid on ju suhteliselt piiratud. järgmine slaid, palun. seega, äh, kui nüüd tulla hinnangute juurde, siis kui me hakkame näiteks ka üle-euroopaliste transpordivõrgustike kontsepti, mis, äh, kontseptsiooni, mis mõned, äh, mõni aeg tagasi avaldati, siis selle hindamisel me peaksime vaatama ka kõigepealt just pikemaajalisele mõjule ja mitte sellele lühiajalisele kasule, mida kasutajad saavad. nii et, et meil on vaja seda tervislikku, terviklikku lähenemist me ei pea keskenduma ainult sellele hüvele, mida siis kasutajad lühemas perspektiivis saab, saavad. me peame vaatama, millised on äh, investeeringute stiimulid äh, väga oluline on transpordisõlmede trans- äh,, edendamine, nende eluiga on võib-olla viiskümmend, kuuskümmend aastat ning äh, seetõttu tulebki silmas pidada neid pikaajalisi muutusi, mis transpordisektoris toimuvad ja mitte pöörata liiga palju tähelepanu võib-olla nendele arengutele, mis on varem toimunud. Äh, sellepärast, et äh, me, me ei saa liiga palju tähelepanu pöörata varasemate perioodide statistikale, see on juba ajalugu. me peame vaatama hoopis kakskümmend, kolmkümmend aastat tulevikku ning eh, turutõrkeid tuleb loomulikult vältida. Eh, eh, sellised turutõrked Äh, tulevad, tulenevad tihtipeale ebakindlusest, äh, sellepärast et investeerijad äh, ei investeeri valdkondadesse, kus valitseb suur ebakindlus. seega meil tuleb säilitada siis investeeringud sellistesse ettevõtlustesse, mis on seotud suure riskiga ja ebakindlusega, aga see tähendabki, et nendes valdkondades on vaja selget tulevikunägemust, seda, mida me nendelt tulevikus ootame ja ma arvan, et äh, seda me saame teha, kui me kasutame neid kriteeriume, mida me tutvustasime. ning nüüd tahaksin teid tänada teie tähelepanu eest, aga tahaksin rõhutada ka seda, et investeeringud paremasse keskkonda äh, läbi transpordi ei tõsta ainult transpordikulusid, need äh, tekitavad ka uusi turge, uusi tooteid, uusi protsesse, mis on väga olulised tuleviku seisukohalt äh, selleks, et edendada Euroopa majandust. Äh, ähm, nii et, et keskkonnasõbralik tooteid peetakse kasvavaks turuosaks ning see on valdkond, kus Euroopa majandus saaks konkureerida, aitäh! Uh suur tänu! nii doktor Schröderile kui ka professor Rottengatterile. no nüüd on sõnavõtjate nimekiri veninud ja see minu soov lõpetada varem äh, ilmselt ei täitu, sest nimekiri läheb üha pika pikemaks. Äh, ja härra Grosch, palun. jah, suur tänu, härra esimees mina tahaksin tänada selle ülevaate eest, kahjuks mul ei ole olnud piisavalt aega, et seda uuringut põhjalikult lugeda kuid äh, siiski kaks küsimust jäid lahti, mõeldes, lahtiseks mõeldes nendele küsimustele. Te räägite väga palju süsinikuheitmete neutraalsest tehnoloogiast. kas seda, kas selle puhul arvestatakse ka tootmist või ainult kasutamist? kui te räägite näiteks siin e-liikuvusest, sest äh, minu arvates on tegemist küsimusega, mida ei ole siiamaani selgelt äh, vastatud. mis puudutab äh, koostööl põhinevast logistikat, siis te rääkisite sellest, et väikesemad ja suuremad ettevõtted võiksid teha koostööd ja transporti paremini koordineerida. kas ma sain teist õigesti aru, et see tähendab ka seda, et meil oleks äh, võib-olla keskkonna kaitsmiseks mõistlik kasutada ka suuremaid veokeid? ja sealt tuletub ka küsimus, et kuidas majanduse arengut ja transporti ja liikuvust äh, omavahelt lahti sõlmida, nii et äh, teha selgeks, et transport on majanduse jaoks tähtis küsimus, millised oleks teie jaoks äh, kõige tähtsamad küsimused, mis oleks vaja lahendada? suur tänu, järgmisena härra Ilka Trui, palun ja suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada kõnelejaid selles ülevaate eest. jah, ka mina ei ole seda uuringut põhjalikult läbi lugenud, kuid ma olen näinud varasemaid versioone, need on ju olemas. kas nüüd tuleb siis mingi lõplik versioon veel või mis on teil kavas, kas te kavatsete veel edasi uurida seda küsimust? siis teiseks, ma hindan väga kõike seda, mida te ütlesite. Te võtsite kokku selle, millised on meie võimalused hoolitsemaks äh, selle eest, et äh, transport oleks äh, jätkusuutlik ja siin on päris palju kirjas ka seda, mida meie viimastel aastatel oleme Euroopa Parlamendis arutanud ja mis puudutab just reisijate vedu, siis te tõite välja need erinevad võimalused, mis minu arvates on tõesti väga huvitav lähenemine. Euroopa Komisjon peab võib-olla tegelema äh, linna liiklusega. paar aastat tagasi küll kuulsime esimesi hääli selle kohta, kuid hiljem on kõik vaikseks jäänud. minul on mõned küsimused äh, kaubaveo kohta, Mathieu, Mathieu juba mainis seda, ütles, et logistika valdkonnas tuleks teha koostööd ja et seal on võimalik suuremat kasumit toota. kuid kuidas seda organiseerida? kuidas me muudame ettevõtetele koostöö huvitavaks? millised need stiimulid ole, oleksid siis vajalikud. Te teate, et ise need ei, asjad ei lähe, me teame, et kütus muutub järjest kallimaks, nüüd tahaksin teada, kuidas te seda endale ette kujutate. suur tänu ja järgmisena proua Maisner, palun. ja suur tänu, suur tänu ka selle ülevaate eest, see oli väga huvitav ja see ähm, väga hästi sobitub ka selle aruteluga valge raamatu üle, mida, mille üle me täna hääletasime. minul on neli küsimust ja märkust esiteks, siin slaidil kaksteist ei saa ma päris täpselt aru, äh, kus äh, räägitakse, et äh, keskkonnasäästlik mere, meretransport toodab kulusid miinus kolmsada kuuskümmend kuni pluss nelikümmend eurot tonni CO kahe kohta, nii et kas siis säästetakse või kulutakse äh, Eh, mis puudutab elektrijaamiga veokeid, siis tõesti tegemist on väga huvitava variandiga linnaliikluses, aga küsimus on nüüd selles, kust saada elektrit, millest toodetakse seda elektrit ja kas te olete ka siin mingeid arvutusi teinud kolmandaks, eh, maapiir-, maapiirkondadest ei räägi te mitte midagi, te lihtsalt ütlesite, et soovite, et meil oleks väga kiired rongid ja et et äh, nende liinidega tuleks ühendada regionaalrongid, nii et ma tahaksin teada, kuidas te seda näete, on täiesti selge, et suurem osa inimesi elab tulevikus linnas, kuid neil on vaja vahel ka maale minna, nii et oleks vaja ka mingit jätkusuutlikku võrku vaja selle jaoks. ja viimane punkt, võib-olla on see peidetud kujul siin kuskil kirjas, aga mina tunnen sellest puudu. nimelt äh, majanduslikult see keskkonna mõttes intelligentsed süsteemid, jah, siin tehakse väga palju ummikute ärahoidmiseks ja õhusaaste vähendamiseks, kuid kas te olete ka neid nüansse oma uuringutesse kaasanud, sest te räägite küll innovatsioonidest, kuid ei, ma ei näinud mitte midagi selle kohta. suur tänu, Jare Kraamer, palun! jah, ka mina tänan selle ülevaate eest ja selle uuringu eest, sellega on võimalik väga palju pihta hakata. Te rääkisite siin juba e-, e-mobiilsusest e, e-liikuvusest, see on tõesti väga-väga vana küsimus. esimesed äh, trammid hakkasid Berliinis sõitma juba tuhande kaheksasaja kaheksakümne kolmandal aastal, nii et siis oli tegemist liikuvuse revolutsiooniga. ja me peame arvestama nüüd sellega, et liikuvuse puhul tek-, tekib tegelikult ka käitlusprobleem ja prügi taaskasutusprobleem. ja autode puhul siin seda küsimust pole veel lahendatud, erandiks on siin tõesti ainult äh, õhutransport, sest seal ei ole võimalik mingeid muid kütuseliike kasutada. mind äh, huvitab see, kas te olete see, teinud uuringuid äh, ka selle kohta, te ütlesite, et teil on lühiajaline vaatevinkel ja pikaajaline vaatevinkel. mina olen kuulnud Saksamaalt, et pärast seda, kui raudteereform äh, läbi viidi, siis ähm, nelikümmend miljardit eurot on äh, investeeritud raudteetransporti, aga samal ajal selle kasutamine on vähenenud, samal ajal järjest rohkem kasutatakse regionaalseid ronge nii et ma tahaksin teada, kas me oleme viimase viieteist aasta jooksul täiesti valedesse valdkondadesse investeerinud ja et nende kõikide aspektide puhul, kas te mõtlesite ka rahastamise peale, kas seal on mingid hoovad, sama kehtib ka töökohtade öö, äh, kohta. näiteks Ameerikas need suured hüpermarketid, kuhu sõidetakse autoga kohale suured ostuketkused. äkki peaks muutma atraktiivsemaks selle, et minnakse ostlema jala, mitte ei sõideta autoga. nii et ähm, siin Heidelbergi keskkonnaprognooside institutsioon on juba teinud arvutusi selle kohta, et iga maksumaksja maksab iga auto peale veel umbes tuhat viissada eurot aastas, nii et ma tahaksin teada, kas selle kohta on mingeid uuringuid ka teil? ja koostöö, Te rääkisite, et äh, kütusehindade puhul ettevõtted võiksid teha koostööd selleks, et äh, kulusid säästa. Šveitsis ei tehta koostööd mitte ainult siis, kui kütusehinnad tõusevad, vaid ka siis, kui äh, aktsiisi alandati, lihtsalt äh, Šveitsis on nii, et näiteks veinitootjad helistavad alati üksteisele siis, kui neil on vaja mõnda kasti veini teise kohta toimetada ja uurivad, kas keegi teine seda teeb selleks, et vältida tühisõite või pooltühjasid sõitusid. nii et ma tahaksin teada, kas te selles valdkonnas olete midagi uurinud, milline on see pikaline mõju Šveitsis ja miks äh, kütuse hinna ja nafta hinna tõusu puhul kõik see asi tegelikult väga kiiresti jällegi vähenes, kuigi koostöö koostöö oleks olnud mõistlik, mõeldes selle konkurentsi peale. ja mis puudutab nüüd äh, ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut ja selle vähendamist, jah, see on täiesti selge, sest äh, auto puhul mul ei ole võimalik nii palju heitmeid säästa, isegi siis, kui ma käin nüüd jala ja sõidan jalgrattaga. proua Düran, palun. kolleeg Kramer, äh, vous avez parlé des villes jah, tahaksin jätkata sealt, mida mainis ka kolleeg, kes rääkis linnade liiklusest, tõesti väga paljud inimesed elavad linnades. kas te olete mõelnud sellele võimalusele, et kui me vaatame täpselt, kuidas ühest kohast teise jõutakse, kuidas kaupu tarnitakse, äh, kas autosid jagatakse, kas sellega on võimalik uusi töökohti luua, nagu näiteks see energiasektoris või majade soojustamissektoris väga hästi välja tuli sest see tõi endaga kaasa, need uuendused tõid endaga kaasa uusi töökohti ja meil oli võimalik ka CO2 heitmeid vähendada ja küsimus on nüüd selles, kas teil on ka mingit statistikat selle kohta, kas on võimalik töökohtasid luua siis, kui linnaliikluses toimuvad muutused? ta, nüüd härrad, kas te üritaksite nendele küsimustele vastata ükskõik millises järjekorras, otsustage ise, aga tavaliselt, kui ma hakkan siin haamriga vehkima, siis teadke, et teie aeg on otsas, nii et palun okei okay,, so I would. ma alustan ja ilmselt siis me vahetame, võib-olla vahetame. esimene küsimus, kas see on lõppversioon või mitte. meie arvates on see lõplik, kuid see sõltub sellest, milliseid kommentaare me teilt saame. kui need on tõesti radikaalsed kommentaarid, me peame veel kord läbi mõtlema ja selles mõttes on meie jaoks on see lõplik versioon. nii palju siis vastuseks selle küsimuse. teine küsimus elektriautode kohta on väga oluline silmas pidada ajastust. otsus Euroopa energiasüsteemi ümberkorraldamise kohta, eriti konkreetsetes riikides, on üsna selge, et liigutakse energiatõhususe suunas, taastuva energia kasutamisele ja on riike, kus on kakskümmend, kakskümmend jaotus, kakskümmend, kolmkümmend ja isegi kuni viiskümmend protsenti taastuvenergiale ja seetõttu olukord ICD ja IVV-de vahel muutub äh, CO2 tõhususe suunas. ja võib-olla me peaksime mõtlema selle peale, et elektriautode jaoks, kui tegemist on parema elektriautoga, siis võib-olla ei tasu öö, äh, öö, äh, seda IC-d kopeerida võiks kasutada seda ka väiksemates autodes, nende massi vähendada, võib-olla kasutada ka uudseid materjale nende autode ehitamisel ja siis olukord muutub ka elektriautode turul. Äh, äh, keskkonnasõbralik mereveondus need äh, äh, arvud, millele te viitasite, miinus kolmsada kuuskümmend kuni pluss nelikümmend, äh, miinus kuuskümmend on kulud ja pluss nelikümmend on kasu. siin on siis lahtisidumisega ja mitte lahtisidumisega, sest on olemas mõningaid juba heitmete mõju leevendamise mõjusid, mis toodavad kasu. vastuseks küsimusele intelligentsete transpordisüsteemide kohta ma usun, et vähemalt üks meede, see on viies transpordiliik, mida me mainisime, on oluline ITS-i jaoks. see äh, viitab ka mobiilsetele äh, kommunikatsioonivahenditele e, e-piletisüsteemile ühiskos, ühiskondlikus transpordis ja ka teave saamine selle kohta, kus on võimalik kasutada seda ühiskasutuse autoteenust äh, Need on IT-teenused, e mis on osa selleks IT-süsteemist, mitte transpordivoogude juhtimise jaoks, vaid tehnoloogilise arengu mõttes. ja selles mõttes ma usun, et ITS-il on oluline roll täita. me ei arvestanud ja teil oli õigus äh, ka äh, äh, see transportvoogude juhtimist ITS-süsteemis. nüüd ma annan vastamise vooru üle järgmiste küsimuste jaoks mu kolleegile kõigepealt tuleksin tagasi selle küsimuse juurde, äh, mis puudutas suurveokeid, kas suuremad veokeid oleksid lahendus? kui paberil arvutusi teha, siis on selge, et suured veokid muudavad maanteetranspordi tootlikumaks, äh, nii nagu gigalainerite puhul kasvas äh, tootlikkus kahekümne viie protsendi võrra kohe on võimalik vähendada ka kütuse tarbimist äh, äh, tonni kohta viisteist kuni kakskümmend protsenti. kuid äh, nende kasutamisel on palju kõrvalmõjusid, mida siin ei ole küll loetletud, kuid mida igati arutatakse nii parlamendis kui ka liikmesriikides. meie lahendus ei kutsunud üles kasutama gigalainereid, vaid paremat koostalitusvõimet ja erinevate transpordiliikide omavahelist koostoimet maantee, siseveeteede ja õhuvedude vahel. Eh, et oleks eh, sellised eh, kus sorteerimisjaamad kujundatakse ümber sellisteks sõlmjaamadeks, kus siis suuremad saadetised komplekteeritakse ja siis veetakse vastavate rongidega sihtkohtade. ja niimoodi on võimalik luua sünkroonne äh, kaubarongide süsteem, mis tagab parima veokvaliteedi kui maanteetransport. see oli meie lahendus, luua selline sõlmjaamade süsteem äh, komplekteer-, saadetiste komplekteerimiseks, äh, ka kaasates siseveeteid, kuid see sõltub muidugi äh, tarnete liigid võrreldes Belgiaga või Hollandiga, teiste riikidega, kuid keskendudes erinevate transpordiliikide kasutamisel ja niiviisi on võimalik koostada selline sünkroniseeritud piimaringisüsteem. Äh, nii nagu piirkondades on see piimaveoringid ja siduda see põhiliinidega, mm, mis oleks siis raudteeveod ja siseveo, äh, siseveod. teiseks lahtisidumine on võimalik ainult siis, kui hinnad tõusevad, kui kütusehinnad tõusevad ja viiakse sisse maanteekasutustasud, siis tekivad stiimulid ka selle omandi lahutamisel. üks selliseid näiteid on Prantsuse äh, ökomaks, mida kasutatakse mitte ainult kiirteedel, vaid ka äh, teisestel teedel äh, teatud kilometraaži pealt seda süsteemi võiks kasutada ka vaesalike siimulite loomiseks äh,, omandisuhete lahtisidumiseks. see koostööpõhine logistika küsimus, kes peaks alustama? turg on juba oma poolt teatud stiimuleid pakkunud, seda ma väitsin. seega turg avastab üha rohkem selle võimaluse plusse, kuid riigid saavad oma poolt kaasa aidata selle protsessi kiirendamisele ja mida selleks on võimalik ette võtta. kõigepealt äh, toetada seda kontseptsiooni. Äh, ma tõin ka oma poolt näite selle Rail poolt. Äh, seda süsteemi ei saa üks ettevõte ise välja arendada. kui üks ettevõte seda teeks, satuks ta vastuolu regula-, regulatiivasutusega. seega on vaja ka avaliku sektori kaasamist, et luua selliseid sõlmjaamu sest sellel on ka avalik mõõde ja selleks peab olema ka riiklik kontseptsioon ja see peab olema ka siduvalt seotud eh, Euroopa-siseselt, et mitte ainult Deutsche Bahn ei piirduks selliste sõlmjaamade loomisega, vaid neid tuleb eh, harmoneeritult välja arendada. selleks on vaja meil rohkem pilootprojekte, et tõestada tööstusele selle süsteemi eeliseid. see on minu vastus, alustagem pilootprojektidest ja äh, ärgem äh, alustagem ainult dotatsioonidest. härra Krammeri küsimus. kas me oleme investeerinud varem vales suunas? me oleme investeerinud rohkem raudteel pikameevedudesse ja vähem äh, regionaalsetesse vedudesse ja te tõite välja ka teatud statistilisi andmeid. Need statistilised andmed ei eksi, kuid nad on eksitavad sest üheksakümnendatel aastatel muutus äh, transpordikorraldus, ähm, transport muutus rohkem äh, piirkondlikuks äh, linnaveod, mis korraldati ümber, muutusid nii-öelda piirkondlikeks lähivedudeks ja seetõttu tekkisid sellised arvandmed, mis justkui näitavad, et pikamaaveod vähenevad tegelikult seda ei ole viimastel aastatel juhtunud, vastupidi, raudteel on see osa kasvanud, eriti äh, uutel äh, kiirliinidel. ja nende kasutamine on radikaalselt muutunud ja muljetavaldav on see eriti nendes riikides, kus äh, kiirraudteel on loodud pikki liine seega ei saa väita, et investeeringud pikamaavedudesse olid kasutud, me vajame neid vedusid ka tulevikus ja seda eriti, kuna äh, kasvavad väga kiiresti suured konglomeraadid. Ro-, äh, Šveitsi näide äh,. Šveitsi äh, tasude süsteem on äh, on orienteeritud äh, selle transpordiliikide jaotusele, mida tuleks saavutada, et et äh, üle Alpide kulgevad veod ei kasvaks, see on Šveitsi algatus ja valitsus on sunnitud seda täitma, investeerima äh, Alpi raudteeühendusse ja mm, tunnelitesse ja neid investeeringuid rahastatakse suures osas ka äh, teekasutusmaksudest. ja Šveitsis on teemaksud umbes kolm korda kõrgemad äh, kui Saksamaal, ma mõtlen tasulistel teedel. ja need äh, teemaksud on juba niigi suhteliselt kõrged võrreldes teiste Euroopa piirkondadega ja seetõttu on võimatu järgmistel aastatel neid kõrgeid maksusid Äh, üleeuroopaliselt kehtestada, nii nagu Šveitsis, see on poliitiliselt võimatu ja te teate seda ise paremini. Äh, selleks on vaja, äh, sellise meetme jaoks on vaja ka poliitilist heakskiitu. palju probleeme on võimalik ka kõrgemate hindadega saavutada, kuid praktilises mõttes neid ei ole võimalik ellu viia, sest nendel on kindlasti nii poliitika tegijate kui ka üldsuse vastuseis. loomulikult me võime mõelda äh, nende tasude laiendamisest. ja mitte ainult kiirteede kaasamisest selle süsteemi, vaid ka äh, abiteede kaasamiseks, selleks, et suurendada konkurentsi teiste transpordiliikidega, sest nemad peavad maksma ka kohaliku ja piirkondliku infrastruktuuri kasutamise eest. kuid ma ei usu, et me ei jõua kunagi Šveitsi tasude määrani. küsimus uute koht-, töökohtade kohta loomulikult eesmärk ei ole mitte hävitada tööhõivet, vaid luua uusi töökohti, uusi tööhõivevõimalusi. meil on need klassikalised valdkonnad tervishoid ja keskkond. meremehed. Äh, äh, General Electric investeerib just nendesse turusektoritesse, sest nad arvavad, et kasvupotentsiaalid seal on väga suured. ja nendes segmentides on väga suur mõju ka riigil ja seega riik saab luua õige raamistiku nende segmentide kasvuks. Yeah, if, if it's... if you could, but very briefly. Okay. lühidalt, kui te soovite veel kord kommenteerida, siis kahte punkti ma tahaksin. Te rääkisite sellest, kuidas vältida äh, vedude ümbersuunamist ühelt liigilt teisele. Äh, see on mm, meede, mis on hõlmatud mitmete teiste meie poolt välja pakutud meetmetega, näiteks eh, väliskulude sissearvestamine äh, ja see viies transpordiliigi kontseptsioon äh, linnaliste piirkondade jaoks, see vähendaks äh, autode kasutamist, inimesed kasutaksid rohkem ühiskondlikku transporti ja kasutaksid oma konkreetse reisimise eesmärgil ka paremaid transpordiliike kui on viis inimest korraga, siis võib-olla nad kasutavad auto, aga kui on üks inimene reisib, siis ta võib kasutada seda car sharing'u võimalust või elektriautot. see on siis nende meetmete tagajärg. Äh, kuid seda ei saa otseselt äh, rakendada, seetõttu ei ole see ka siin vahetult esitatud. teine küsimus. kas me ei ole arvestanud konkreetselt maapiirkondi ja siin te sidusite küsimuse kiirrongi võimaluste eh, ja millised on muudatused, mida me eh, näeme ette järgmise paarikümne aasta jooksul. ilmselt maapiirkondades eh, need veod vähenevad ja seetõttu me keskendusime rohkem pikamaavedudele ja seetõttu meie uuringus ei ole sellele võimalusele nii palju tähelepanu pööratud. suur tänu doktor Wolfgang Schandele ja professor Werner Rottengatterile selle uuringu tutvustuse eest täna hommikul ja küsimuste vastamise eest. Äh, suur tänu teile. ja jääme ootama, kui tegemist on vahearuandega ja kui te midagi lisate, täiendate seda raportit, arvestades äh, meie komisjoni liikmete poolt esitatud küsimusi, jääme ootama lõppraporteid. suur tänu teile ja ma tänan ka komisjoni liikmeid ja ma tahan teile meenutada, et me kohtume taas kell kolm. kui kohal on kõik üle-Euroopalise transpordivõrgu koordinaatorid, ka volinik Kallas. ja ma tahan teid eh, juba ette hoiatada, et nad no, kõik on kohal täna pärastlõunal ja homme hommikul, seega me peame rangelt kinni pidama ajapiirangutest ma tean, et koordinaatorid on alati abivalmid, kuid me ei saa teile võimaldada rohkem kui viis minutit, arvestades eraldatud aega. seega ma kasutan oma haamrit üsna tihti järgmise kahe sessiooni ajal. veel kord suur tänu teile ja kohtume taas kell kolm.